ühine arutelu eh, G kahekümne kohtumise osas ja Euroopa Ülemkogu kohtumise osas eh, puudutab see siis G kahekümne kohtumist üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal novembril ja sellele järgnevad nõukogu ja komisjoni avaldused ülemkogu kohtumiseks, eh, mis on kahekümnendal ja kahekümne üheksandal oktoobril. lisaks sellele Peresi raport samuti ühise arutelu osa, Peresi raport finantsmajanduse sotsiaalkriisi kohta, soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta ning tegemist on siis vahearuandega ja lisaks sellele äh, Diogo Feio raport äh, Liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal. arutelu alguseks paluksin ma siis äh, nõukogu nimel Olivier Chastelil sõna võtta. lugupeetud härra president, lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid parlamendist, nõukogu nimel tahaksin tänada härra presidenti võimaluse eest rääkida ettevalmistavast tööst, mida me viime läbi nõukogus järgmiseks Euroopa Ülemkoguks. päevakord on sellel sündmusel väga tihe, kindlasti peame kõige rohkem rääkima majandusvalitsemisest, nagu te teate, rakkerühm, mida juhib härra Van Rompuy, kogunes esmaspäeval ja kiitis heaks oma lõpparuande selles lõpparuandes on soovitusi, konkreetseid ettepanekuid, mis võimaldavad meil teha kvaliteetse, kvaliteedihüppe edasi Euroopa majandusvalitsemisel. see räägib ka eelarvealasest distsipliinist ning samuti koordineerimistöö laiendamisest ning samuti institutsioonide tugevdamisest. kõiki neid soovitusi on võimalik ellu rakendada kiiresti äh, tänu seadusandlusele ja me loodame, et Euroopa Ülemkoguga toetab meie tehtud tööd, et võimaldada komisjonil ja parlamendil ning nõukogul kiiresti edasi liikuda nendel väga olulistes teemavaldkondades. nii et kindlasti on tegemist väga positiivse noodiga selles osas, kuidas peaksime silmitsi seisma majanduslike väljakutsetega. mõned on äh, esitanud küsimuse, et kas ei peaks kaaluma teisi variante, mis lähevad kaugemale äh, ja mis lähevad kaugemale ka aluslepingutest, näiteks hääletusõiguse peatamine või uued reeglid äh, hääle enamuse osas. tegemist on väga keeruliste küsimustega nii tehnilisest kui ka poliitilisest vaatenurgast. me räägimegi nendest Euroopa Ülemkogul järgmisel nädalal. veel üks äh, oluline teema Ülemkogu päevakorras on äh, G kahekümne tippkohtumise ettevalmistamine. ülemkogu peab panema paika Euroopa Liidu äh, seisukohad vastavalt ettevalmistavale tööle, mida äh, tegi eile ECOFIN. kõige olulisem on see, et Souli tippkohtumine kujutab endast äh, sammu edasi jätkusuutliku ning tasakaalustatud majanduskasvu tagamiseks kindlasti äh, majanduslik tasakaalu puudumine maailmas äh, mõjutab ka meie majanduskasvu. Äh, pärast seda, kui G kakskümmend on saanud endale rohkem tähtsust juurde, on olukord oluliselt muutunud. nii et nüüd on küsimus asjakohasuses. paljud otsused, mis mõjutavad meie kaaskodanikke otseselt, on liikunud kohalikult tasemelt riiklikule ja siis edasi rahvusvahelisele tasemele nii et enamikes küsimustes peame me samal ajal võtma midagi ette nii Euroopa Liidu tasemel kui ka rahvusvahelisel tasemel. me kõik teame, et Euroopa Liidul on vaja aega selleks, et jõuda kokkuleppele uue lepingu osas, mis peaks tugevdama Euroopa Liidu rolli ka rahvusvahelisel areenil, seda me oleme näinud viimase kümne aasta jooksul, kuid viimase kümne kuu jooksul oleme me viimaks ometi mõistnud selle täit tähtsust G kakskümmend on järjest tugevnenud selle loomise algusest peale, kuid kõige olulisem test on see, mis ootab teda ees järgmiste nädalate ning kuude jooksul, kui me peame seisma silmitsi oluliste riskidega. see risk seisneb selles, et me jääme võib-olla sellest rongist maha. Euroopa Liit peab ette valmistuma kaheks oluliseks tippkohtumiseks, need mõlemad leiavad aset Koreas kõigepealt G kahekümne keskpankade presidentide kogunemine mõne päeva pärast ja siis edasi G kahekümne tippkohtumine. nüüd sisulisest küljest Euroopa Liit tahab tagada jätkusuutliku ning kestvata majanduskasvu, mis põhineb eelarve konsolideerimisel. teiseks on meile oluline Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend, mis toetab struktuurireforme, mis võimaldaksid parandada tööhõive olukorda teiseks terve finantssektori finantsturgude reform ning neljandaks ka majandusvalitsemise tugevdamine Euroopa Liidus. nüüd viimane punkt, selles osas võiksime me just nimelt novembri kohtumisel tutvustada ka rakkerühma tööde tulemusi. Euroopa Liit on väga äh, huvitatud G kahekümnes toimuvast, Euroopa Liiduna on teame me väga hästi, et kõik see, mis seal toimub, võib olla väga kasulik. igaüks peab tegema ära oma osa ning näitma, näitama üles head tahet ja öö, ähm, andma oma panuse majanduskasvu raamistikku. kuid samas peame jääma tähelepanelikuks. nüüd samal ajal kui tehnilised asutused nagu näiteks Financial Stability Äh, board ja äh, teised liiguvad edasi, siis on kindlasti oluline jõuda jätkusuutliku reformini äh, Rahvusvahelises Valuutafondis. me oleme valmis jääma oma kohustuste juurde, mis me võtsime endale muuhulgas ka Pittsburghis eelmine aastal, selleks et valuutafond esindaks paremini praegust rahvusvahelist olukorda ja võtaks arvesse ka tärkava majandusega riike, kuid ma tahan väljenduda siin väga selgesõnaliselt, me ei saa oodata kindlasti seda, et Euroopa Liit ainult teeb järeleandmisi. kõik arenenud riigid peavad andma oma panuse, me oleme juba näidanud, et meie oleme valmis tegema nii mõndagi valitsemise osas, tegemist on kindlasti hea alusega selleks, et kompromissini jõuda, nii et keegi ei saa enam öelda, et see on Euroopa Liidu süü, kui selles valdkonnas mitte mingisuguseid edasiminekuid ei toimu. ühtlasi oleme me omavahel sellest kõigest rääkinud, rääkinud võtmeküsimustest, selleks, et valmistuda G kahekümne rahandusministrite kohtumiseks, mis leiab aset veel sel nädalal. Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel jah, aga lisaks sellele peab Euroopa Liit ka esindama kõikide huvisid ning komisjon ja nõukogu teevad kõik, mis on neist sõltuv, selleks et kaitsta meie ühist positsiooni, mis on mitmekuise töö tulemus milles osalesid ka kõik liikmesriigid. nüüd üldisest äh, õhkkonnast ning kliimaküsimustest neljateistkümnendal oktoobril kiideti heaks tekst, kus on väga selgelt kirjas Euroopa Liidu seisukohad, on järjest kiiremini peame me liikuma edasi kliimamuutuse vastases võitluses Äh, vaadata siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta poole ning seega Euroopa Liit toetab järk-järguliste strateegiat, mis põhineb Kyoto protokollil ning Kopenhaagi konverentsi tulemustel. Äh, eesmärgid peavad olema siduvad, mis võtavad arvesse ka poli-, poliitilisi külgi ning see äh, kõik oli kirjas ka Kopenhaagi konverentsi lõpparuandes. Cancuni kohtumisel peab jõudma tasakaalustatud lahendusteni, mis võimaldavad ka võtta arvesse siiani toimunud edasiminekut. Euroopa Liit on juba väljendanud oma eelistust juriidiliselt siduva instrumendi suhtes, mis võtab üles Kyoto protokolli elemendid, kuid siiski Euroopa Liit võib kaaluda ka äh, teist või järgnevate perioodi, mis põhineks samuti Kyoto protokollil ja seda laiema kokkuleppe raames, millega ühineksid kõik suured riigid ning see siis vastaks vajadusele tagada äh, keskkonna puutumatus. kiiresti tahaksin siin rääkida ka Euroopa Liidu seisukohtadest äh, Venemaa, Ukraina ning USA tippkohtumiste osas tegemist on Euroopa Liidu võtmepartneritega ja me, meil on võimalus valitsus ning riigijuhtide tasemel rääkida äh, sellest, millest räägiti ka kuueteistkümnenda septembri nõukogus. me tahame avatud äh, arutelu meie suhete üle oma võtmepartneritega, ma ei tahaks küll ette äh, ära arvata, millest me hakkame seal rääkima, kuid kui me räägime Ameerika Ühendriikide tippkohtumisest, siis tuleb kindlasti keskenduda teatud võtmeküsimustele, peame rääkima Atlandi-ülese koostöö tugevdamisele. see on tõhusaks vahendiks meie ühiste väljakutsete vastu võitlemiseks. ja pärast G kahekümne tippkohtumist toimuv Ühendkuni-, Ühendriikidega toimuv tippkohtumine võimaldab meil võtta ka äh, ühised seisukohad mitmetes majandusküsimustes, peame pingutama selle nimel, et töötada välja ühine lähenemine ka äh, selles osas, mis puudutab tarkava majandusega riike. ja kindlasti võimaldab see meil anda uut jõudu ka Atlandi-ülesele majanduskomiteele, nõukogul on võimalik äh, kaaluda seda, kuidas tegeleda tööhõive küsimustega, samuti majandusraskustega ja teiste seotud küsimustega, samuti võiks seda tippkohtumist kasutada selleks, et valmistuda Cancuni kliimakonverentsiks ja nüüd äh, kindlasti tuleb rääkida ka välispoliitilistest küsimustest, äh, kindlasti on need ka päevakorral, näiteks Sudaan või Iraan. edasi äh, Ukraina Euroopa Liidu tippkohtumine, täna pärastlõunal on plaanis arutelu kõrge esindajaga ja seega ma sellest pikemalt ei räägi, Venemaa Euroopa Liidu tippkohtumine, Euroopa Liit tahab väljendada äh, oma suurt toetust kaasajastamispartnerluskokkuleppele, mis võimaldab äh, arendada meie koostööd kõikides valdkondades, eriti innovatsiooni ning öö, äh, teadusvaldkonnas. nii et, härra president, sellised on öö, äh, need peamised teemad, järgmisel nädalal ülemkogul on kindlasti väga tihe päevakord, suur aitäh! suur tänu selle info eest, meile kõik väga oluline tere tulemast ka Euroopa Komisjoni presidendile. Teil on sõna, härra Barroso. suur tänu, härra president, ähm, parlamendi president, nõukogu president, austatud äh, parlamendisaadikud. täna räägime kõigepealt nendest küsimustest, äh, mis äh, tulevad arutelule ülemkogul järgmisel nädalal, mina keskenduksin kõige olulisemale, muidugi majandusjuhtimine Euroopa Liidus ning välispoliitika osas lisaks äh, väga olulisele tippkohtumisele Ameerika Ühendriikides ja tippkohtumisele Venemaaga äh, keskenduksin siis sellele, mis minu meelest on kriitilise tähtsusega tippkohtumised, Seouli G kahekümne tippkohtumine ning Cancuni kliimamuutuste alane konverents. meie majandusjuhtimise reform äh, on jätkusuutliku kasvupaketi alustalaks ja meie usaldusväärsuse mõõturiks ja sellepärast on komisjon algusest peale olnud nendes aruteludes äärmiselt ambitsioonikas. komisjoni poolt eelmisel kuul esitatud ettepanekud väga selgelt tõlgendavad kriisist tõusetuva kiireloomulisuse ambitsioonikaks reaalsuseks. keskendutakse võtmeküsimustele, tahetakse Euroopa Parlamendile anda tõeline kaal majanduspoliitikas, seda läbi adekvaatsete äh, eelarvete koordineerimiste ning äh, makromajandusliku tasakaalu saavutamiseks luuakse, nii nagu ma mitu korda olen öelnud, tõeline majandusliit ma tervitan äh, soojalt seda tähelepanu, mida parlament on pööranud nendele ettepanekutele. esimene lugemine juba nüüd näitab seda, et Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse tegutseda kohe. ja need reeglid võiksid siis juba rakenduda järgmise aasta keskpaigas. kutsuksin üles kõiki liikmesriike tegema endast kõik, et saavutada need ühised eesmärgid ja võtta see oma peamiseks prioriteediks me oleme juba tänaseks jõudnud äh, võtmetähtsusega alades kokkuleppele, kasvu- ja stabiilsuspakt, äh, makromajandusliku ebastabiilsuse tasandamine ning äh, Herman Van Rompuy töögrupp on sellesse oluliselt panustanud. kui kõik arutelud on läbi ja kui otsused on langetanud, langetatud, siis peaks selle kombineeritud protsessi tulemuseks olema selge visioon, visioon majandusjuhtimisest, mis peaks olema kõikehõlmavam, palju rohkem äh, suunatud äh, probleemide ennetamisele ning sellel peaks olema märksa tugevam alus äh, tsensuuride kasutamiseks kuid ma tahaksin selgelt välja öelda, et lõpptulemus peab peegeldama tegelikku muutuseid, see peab olema tõsine muutus võrreldes tänasega. me peame näitama Euroopa Liidule, et Euroopa Liit on õppinud minevikust, on õppinud kriisist mõned küsimused tuleb muidugi veel lahendada. üks väga oluline küsimus seisneb selles, et kuidas asendada tänased kriisimehhanismid, mis lepiti kokku maikuus, ähm, alalisemat loomu mehhanismiga, kui see üleminekuvahend äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lõpeb. loomulikult me tahame vältida selliseid kriise tulevikus, kuid me peame olema paremini valmis ka uuteks kriisideks, me peame olema oma valmis, meil peab olema robustne kriisi ennetamismehhanism ja siis me saame üldse selliseid arenguid piirdada tulevikus. komisjon kasutab ära kõik esitatud seisukohad nii liikmesriikide poolt, kes toetavad aluslepingute muutmist, selle jaoks muidugi, nagu kõik teavad, on vaja liikmesriikide üksmeelt praegu keskendub Euroopa Komisjon siiski aga sisulisele poolele, mida me silmas peame. nimelt tahame välja töötada alalise mehhanismi, mis võib olla ka, mis pakub meile kaitset kriitilistel punktidel, vähendab moraalseid ohte ja sellist instrumenti saab siis kasutada ühtsetes huvides ainult viimase võimalusena. kui see mehhanism käivitub täies mahus, siis öö, äh, oleme saavutanud selle, mida me tahame. nimelt öö, äh, süsteem, mis motiveerib liikmesriike öö, äh, rakendama tugevat eelarve investeerimispoliitikat ning öö, kutsub ligi välisinvesteeringuid öö, ja näitab neile, et me oleme turvaline maandumispaik. me oleme õppinud kriisist palju ja oma kodanike huvides on Euroopa Liit käivitumas majandusjuhtimissüsteemi, mis on täiesti uut nägu, kui me võrre-, võrdleme seda Eh, kriisieelse ajaga. ja nüüd kogu see süsteem eh, põhineb märksa tugevamatel alustel. austatud parlamendisaadikud meie majandusjuhtimise senised saavutused, aga ka muutused finantsmääruste osas annavad meile õige platvormi G20 Seuli kohtumiseks. tippkohtumine toimub väga olulisel ajal. see on tõeliseks proovikiviks selles osas, kas G20 äh, on selleks juhtivaks roll, äh, suudab kanda seda juhtivat rolli, mida maailma majandusel on vaja ma arvan küll, et ta suudab seda ja Euroopa Liit kindlasti mängib suurt rolli Seuli edukuses ja mida me tahame siis saavutada kõigepealt me peame endale meelde tuletama, et G kakskümmend mängis väga olulist rolli kriisi lahendamisel, nad reageerisid kiiresti ja kollektiivselt. ja uude faasi ülesminek, üleminekul peame me tegema koostööd äh, koostöö alusel ja kollektiivselt, see puudutab ju meid kõiki ja et kõik äh, suured majandused peavad osa, oma rolli kandma lahenduste leidmisel ja loomulikult vahetuskursid mängivad siin olulist rolli, seda ei saa eirata lisaks sellele finantsinstitutsioonide osas peab ka midagi toimuma. rahvusvahelise valuutafondi reform on juba ammu oodatud ja finantsasutusi tuleb reformida lisaks sellele parlamendi toetusel oleme me praegu oma finantssüsteemide reformi juba alustanud ja suur tänu teile selle rõhuasetuse eest, mida te olete pannud äh, vajadusele see olukord äh, lahendada nii kiiresti kui võimalik. G kahekümnel tuleb edasi liikuda samamoodi, senini oleme olnud küll suhteliselt edukad, kuid äh, sama edu peab meid saatma ka rakendamisel, ma tahaksin, et finantssektor mängiks rolli kogu selles protsessis ja sellepärast peakski Euroopa Liit Äh, ülemaailmsel tasandil toetama äh, finantstehingu maksu loomist vahepealsel ajal aga tahame me leida teisi viise komisjonina kuidas äh, finantssektor saaks panustada euroopa liidu tasandil kriisist väljatulemisel näiteks nagu siis finantsteenuse maks nüüd äh, mitmeaastane programm võetakse G kahekümne kohtumisel vastu nendes küsimuses, komisjon on olnud äh, algusest peale mm, toetanud, on komisjon on algusest peale toetanud äh, seda Koreastarid esimehe ettepanekud, see on kasuks nii arenevatele kui ka arenguriikidele ja samas me tahaksime, et tärkavad majandused tuleks ka kaasa rahvusvahelisse majandusraamistikku, see on väga oluline osa meie arengupoliitikast ja tagaks kindlasti äh, arengupoliitikas suurema koordineerituse. Ban Ki-mooniga kohtusin eile siin Strasbourgis ja ÜRO peasekretär viitas sellele konkreetselt ning äh, ta oli väga tänulik Euroopa Liidu poolsele toetusele selle mitme aastase agenda osas. G kakskümmend võt-, peab võtma kindlasti ka kaubandusagenda osas äh, juhi rolli. meie kokkulepe Lõuna-Koreaga peaks kindlasti julgustama ka teisi partnereid Doha arenguringi läbirääkimised lõpule viima, kasutama ära seda, et me oleme laineharjal. ja nüüd enne Cancuni tahaksin paari sõnaga kommenteerida ka seda olulist äh, konverentsi. me peame oma eesmärgid hoidma silme ees, me peame olema ambitsioonikad nii Euroopa jaoks kui ka maailma jaoks. ja loomulikult tuleb seega seda rahvusvahelist protsessi edasi viia, see ei saa aga olema lihtne me teame, et mõned kõige meie olulisemad partnerid on aeglustanud oma progressi, mitte ei ole seda kiirendanud. kuid ärgem unustagem, et samal ajal äh, oleme me ju rakendamas äh, maailma kõige ambitsioonikamat äh, heitkoguste kärpimise süsteemi. meie uus heitkoguste kauplemise süsteem peaks seda süsteemi veelgi tugevdama. me oleme raudselt esimesel kohal maailmas selles küsimuses ja see peaks meid motiveerima edaspidises, nii et kui me läheme Cancuni, ärgem laskem ennast heidutada eh, formaalsetest argumentidest, me peame minema sinna enesekindlalt ja veendunult. Cancun ei ole kindlasti selle loo lõpp see ei ole see viimane äh, murdepunkt, vaid see võib olla väga oluline samm sellel teel. Euroopa peab välja saatma väga selge ja järjepideva sõnumi selleks, et arutelud läheksid edasi, me peame rääkima konkreetsetest tegevustest, konkreetsetest meetmetest, mis peaksid suurendama usaldusväärsust selle süsteemi suhtes, see peaks tooma meid lähemale meie lõppeesmärgile. ja sellepärast ma pöördusingi Euroopa Nõukogu poole alles eelmisel nädalal minu meelest öö, pakkusin ma välja tasakaalustatud ja realistliku seisukoha, mis kindlasti on edasise arengu mootoriks, ilma öö, tekitama ebarealistlikke lootusi. on aeg Euroopal võtta juhi roll. me peame väga selgelt panema paika, kuidas Cancunis saaks astuda edusamme, me peame endale võtma väga olulised kohustused, näiteks nagu öö, rahastamissüsteemid öö, ja nii edasi. me peame olema teistele eeskujuks austatud parlamendisaadikud, Euroopa majandus äh, kasvab äh, sellel aastal äh, rohkem, kui prognoosid ette nägid, kuid majanduskasv ei ole veel öö, ähm, oma haprusest välja tulnud, tööpuuduse määrad on väga kõrged endiselt ja majanduskasv on väike kuid samas edusammud viimastel kuudel on olnud väga selged, see on selge ka proua Peresi raportit lugedes ma tervitan äh, proua Persi ambitsioone ja selle koja, siin kojas saavutatud konsensust selles küsimuses. kuid me teame seda, et praegu on äh, tööpuuduse määrad suured, ähm, eelarved surve all, äh, kodanikud on mures ja nendega tuleb arvestada. kuid me teame ka seda, et Euroopa Liiduna on meil õnnestunud äh, rahaasju siiski kuidagi korrastada, me oleme sisse toonud näiteks majandusjuhtimise osas väga olulisi seadusandluseid, me oleme esitanud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, ärgem unustagem, see on ometigi kasvustrateegia. sellepärast, et äh, mõistlik, jätkusuutlik äh, ja kaasav kasv on meie edasise edu aluseks ja siit jõuangi härra Feio raporti juurde, me oleme toonud sisse väga palju turu reguleerimise meetmeid ja suur tänu teiepoolse toetuse eest äh, finantsjärelevalve osas. kui kaks aastat tagasi me oleksime küsinud vaatlejate käest, kas Euroopa on valmis sisse tooma Euroopa järelevalvesüsteemi, oleks vastuseks olnud kindel ei, et see ei ole absoluutselt võimalik. nüüd me oleme näidanud neile, et see siiski on võimalik me oleme võtnud holistliku lähenemise selleks, et kõik mõõtmed kätte, katta ja sellega ma rõhutaksin veel kord, et eile nõukogus saavutatud äh, riskifondide alase ettepaneku osas äh, jõuta äh, ja see viib ilmselt Äh, konkreetsete aruteludeni Euroopa Parlamendis ja et lõpuks see seadusandlus, mida me nii palju, nii kaua oleme oodanud, äh, võetakse vastu ja lõpuks ometi on meil võimalus siis ka siis Soulis olla eestvedajaks selles küsimuses ärgem unustagem ka reaalmajandust, ma tahaksin äh, tänada kojaga, kodaga uue direktiivi vastuvõtmise osas, mis puudutab siis makse viibimise küsimust kaubanduslikes küsimustes, see puudutab väga paljusid ettevõtteid, peaasjalikult VKE-sid, ametkonnad peavad maksma siis kolmepäevase viivitusega või hakkama maksma kaheksaprotsendilist intressi maksmata summade eest ja te teate, kui palju, kui kaua VKE-d on oodanud sellist seadusandlust, VKE-d on meie kõige suuremaks majanduse mootoriks, meie töö ei ole veel läbi, kõik ettepanekud tuleb lõpule viia, aga juba on tulemusi näha. eesmärgiks on meid tuua välja kriisist ja läbi majanduse taastamise tagada majanduskasvu määrad, tööhõive äh, määra tõsta ja teha meie majandused äh, vastavaks kahekümne esimese sajandi nõuetele. suur tänu, komisjoni president Barroso, tere tulemast kõigile ja nüüd saab neljaks minutiks sõna Pervanš Perez. suur tänu, lugupeetud härra president, lugupeetud komisjoni president, sotsiaal- ning majanduskriis, milles maailm elab nüüd juba mitu aastat, läheb meile maksma kuuskümmend triljonit dollarit üle terve maailma, ehk siis üks protsendipunkt majanduskasvu. see äh, tõus-, tõstab tööpuudus Euroopa Liidus kümne protsendini aasta lõpuks see leiab aset äh, ajajärgul, kui on tulnud nähtavale ka valuuta, sõda ja nagu majandusteadlased ütlevad, on tegemist kaksisveekujulise olukorraga. loomulikult tuleb meil saata selge sõnum teistele institutsioonidele, nõukogule, komisjonile, me peame kõik koonduma Euroopa Liidu projekti ümber meil on kollektiivne vastutus ning Euroopa Liidu tasemel peame me ellu rakendama strateegiat, mis võimaldaks meile energia valdkonnas tagada tugevuse kõigepealt Euroopa Liidu sees, et siis olla tugevad ka väljaspool Euroopa Liitu. ning me peamegi oma jõud ühendama ja seda saab teha ainult Euroopa Liidu tasemel lugupeetud härra komisjoni president, majanduskasv meie jaoks ei ole mingisugune nägemus, see on lihtsalt vahendiks meie strateegias ja strateegia raames paneme paika vahendid, kõigepealt finantsvahendid. kui me vaatame üle finantsperspektiivi, siis tuleb seda teha üheskoos äh, Ähm, koondumisega Euroopa energiaprojekti ümber. Teie aga peaksite, teie aga keeldute finantstehingute maksustamisest. me peaksime samuti finantseerima ka pikaajalisi investeeringuid, meil on vajadus tasakaalustada eelarve olukorda Euroopas selleks, et see soov-, soodustaks tööd ja vähem kapitali ning et see äh, kaitseks samuti keskkonda. ühtlasi on meil vajadus koordineerida liikmesriikide eelarvepoliitikat Euroopa projekti raames, selleks et need eelarved äh, läheksid üksteisega kokku. meil oleks vaja luua ka nii-öelda härra euro, kes samuti võimaldaks tagada tasakaalustatud ning ühtlustatud majandusvalitsemist ühtlasi me ei tohiks keskenduda vaid nende riikide olukorrale, kus on suur defitsiit, vaid tasakaalustustööd tuleks teha ka nende riikidega, kus on eelarve ülejääk. meil on ühtne euroala ning me peaksime samamoodi ühiselt haldama ka riigi võlgu me soovime, et finantsreform, mille kallal teie, härra komisjoni president, nii kõva tööd teete, võtaks arvesse eurooplaste vajadusi ja mitte ainult finantsstabiilsuse eesmärke. me soovime finantsturgude reformi, mis rakendaks ellu eetika ning moraali põhimõtteid ning mis oleks kasulik selleks, et soodustada töökohtade loomist ning soodustaks samuti investeeringuid pikas perspektiivis ükski Euroopa projekt ei saa minna vastuollu liikmesriikide sooviga. Euroopa Liit peab hea seisma selle eest, et võidaks see, mis on meis kõige parem. ja seda ei saa me teha vaid aruteluga, mis äh, käsitleb vaid karistusi, sel viisil te kindlasti ei soodusta seda, et eurooplased koonduksid oma liikmesriikidega üheskoos ümber selle ühise projekti me peame rääkima sellest, milline on meie Euroopa projekti lisaväärtus, et väljuda kriisist ning tuleb tagada see, et homme on kõigil olemas töökoht, et inimesed suudaksid väljuda vaesused, et nad, vaesusest ja et nad saaksid jällegi usaldada Euroopa projekti. nii et härra komisjoni president, ma loodan, et te jagate paljusid neist ettepanekutest, millega me oleme siinsamas kohas välja tulnud, aitäh! suur tänu, kolleeg Perez! ja nüüd neljaks minutiks saab sõna kolleeg Feio. Senhor presidente, senhor presidente da comissão, senhor comissário. lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid, volinik Olli Rehn, ka teid soovin siin tervitada ja tänada väga heade suhete eest parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel esmalt tahan tänada kõiki, kes aitasid seda raportit välja töötada. tahan tänada kõiki variraportööre, kellega oli mul võimalus arvamusi vahetada ja jõuda kompromissile. see ülesanne oli kohati väga raske. selles parlamendis on esindatud erinevad jõud erinevate vaadetega oli neid, kes nõudsid äh, rohkem suveräänsust, teisi, kes leidsid, et suveräänsust on liiga palju, siis oli inimesi, kes leidsid, et teatud institutsioonile tuleks anda rohkem võimu. ehk arvamused olid väga erinevad, ähm, need arvamused toodi välja ühel eesmärgil. nimelt sellel eesmärgil, et leida välja tee praegusest kriisist praegune kriis näitas, et Euroopa ei reageerinud õigel ajal ja mitte alati ka päris õigesti. Euroopa valitsused oma poliitika kujundamisel kriisi ajal ei lähtunud äh, tõsiasjadest. meil on vaja leida lahendusi, lahendusi, mida Euroopa Parlament peab selgel kõval häälel välja ütlema. mõned äh, lahendused peaksid mõjuma kohe, teised pikaajalises perspektiivis. meil on eriti tähtsad kaheksa soovitust nagu makromajandusliku arengu mitmepoolne jälgimine erinevates liikmesriikides ja selle eesmärgiks on ka Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia parem rakendamine, majanduskasvu tagamine, stabiilsuspakti tugevdamine, aga me ei tohi kasvu- ja stabiilsuspakti puhul ära unustada ka seda majanduskasvu osa. peale selle on tehtud ettepanekuid, kuidas kasvu- ja stabiilsuspakti tugevdada, mõeldes sellele, mis on juhtunud riigivõlgade osas meil tuleb euroalal majanduse juhtimist parandada, meil on vaja tugevat süsteemi võlgade vähendamiseks euroalal. meil tuleb luua Euroopa valuutafond, paika panna maksupoliitilised vahendid äh, Euroopa Liidu tasandil, finantsturgude reeglid, äh, mõeldes just makromajanduslikule dimensioonile ja me peame ka statistika kogumist Euroopa Liidus parandama. ja peale selle tuleb veel ka majandus- ja valuutaasjades äh, Euroopa Liidu esindatust väljapoole parandada. kõikides nendes küsimustes saab Euroopa Parlament selgelt oma arvamuse välja öelda ja kavatseb seda ka teha Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid peavad tegema paremat institutsioonide vahelist koostööd. meil tuleb oma panus anda, jõudmaks parematele tulemustele, eriti mõeldes tulevastele kriisidele ja tulevastele raskustele. Euroopa peab leidma vahendid reageerimaks majanduskriisidele paremini kui siiamaani parlament on juba praegu andnud suure panuse ja kavatseb seda teha ka tulevikus. me oleme praegusel hetkel arutelu alguses, me oleme saanud kuus ettepanekut Euroopa Komisjonilt. ma arvan, et Euroopa Parlament peab kinni sellest, mis on tähtis oma arvamuse kujundamisel. mind üllatab, et parlamendi seisukohas on väga vähe näha nõukogu osa. Euroopa Parlament võtab sõltumata vastu oma seisukoha. me võitleme tugeva Euroopa eest, parema majandusliku tuleviku eest. suur tänu, härra Feio ja nüüd saab sõna proua Andreasen üheks minutiks. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, minu arvamus äh, härra Feio raportis rõhutab kolme punkti. kõigepealt äh, me peame olema väga tõsised tõsiselt suhtuma stabiilsuspakti rikkuvate liikmesriikidele rakendavate sanktsioonide suhtes Prantsusmaa ja Saksamaa on otsustanud isegi muuta aluslepinguid selleks, et eh, tuua sisse tugevamad sanktsioonid nende riikide suhtes, kes euro stabiilsuse ohtu seavad. nüüd eelarvete küsimus, kui liikmesriik eh, tuleb välja päästa, siis tuleb nende eelarved võtta Euroopa kontrolli alla. ja veel nüüd Euroopa Liidu krediidireiting eh, tuleb tagada Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, luues oma reitinguagentuur minu arvamusse need äh, punktid enam ei kuulu, sellepärast et need äh, muudatusettepanekud on muutunud ja seega ma ütlen lahti oma arvamusest. suur tänu, proua Andreasen ja järgmisena saab sõna David Kaasa, kellel on üks minut. Äh, suur tänu, härra president ei ole kõhklustki selles osas, et Euroopa Liit on käitunud vägagi eeskujulikult äh, finantsasutuste järelevalve temaatika osas. näiteks uus järelevalvepakett äh, peegeldab Euroopa suhtumist väga hästi, tuuakse välja võimalus identifitseerida süsteemsed riskid kuid kui me räägime majandusjuhtimise kontseptsioonist kui sel-, sellisest, siis ilmselt keegi ei saa öelda, et kõik on tänaseks tehtud ja enam ei pea midagi tegema. probleemid stabiilsus- ja kasvupaktiga seisnevad selles, et äh, selle eiramisel tekib probleeme, probleeme ka teistes riikides ja seega me peaksime äh, siiski toetama seda, et senistest reeglitest äh, peetakse kinni, selleks et riigid oleksid stabiilsed nii Ehm, majanduslikus mõttes kui ka maksud äh, stabiilsuse osas. majandusjuhtimise osas on FEIO raportil väga suur roll mängida, järgmisena saab sõna härra Correia de Campos. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, me kõik oleme nõus sellega, et makromajanduslikul tasandil Euroopa Liidu kontroll kukkus läbi, eriti kehtib see eelarve ja riigivõlgade kohta. kriis näitas, et meil tuleb siseturgu tugevdada, kuid seejuures tuleb meil arvestada ka Monti ettepanekutega, eriti mis puudutavad piiriüleset äh, internetikaubandust. meil on vaja leida finantspoliitilised vahendid selleks, et tarbijad uuesti usaldaksid majandust kriis näitas väga hästi, et tugev, kindel kasv on vajalik. meil on vaja tööhõivet parandada, meil on vaja rohkem inimestele töökohti luua. Need tegurid tuleb kaasata järelevalvesüsteemi. siis on meil siin Euroopa Liidu strateegia aastaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, mida me ka ei tohi ära unustada meil on kohustus mõelda selle üle järele, kas meil on võimalik leida finantsvahendeid spekulatsioonide vastaseks võitluseks. meil tuleb isegi minna kaugemale, me soovime, et Euroopa valuutafond loodakse, me toetame seda mitte ainult kui distsiplineerivat meedet, vaid kui meedet, millega on võimalik vähendada spekuleerimissurvet praegusel hetkel kukkusime me oma tegudes läbi ja nüüd tuleb meil järele mõelda, kuidas paremini teha asju tulevikus. suur tänu, härra Correia de Campos ja nüüd saab sõna härra Schulz lühikeseks märkuseks. suur tänu, härra president lugupeetud president, kui te vaatate nimekirja, siis näete, et kolleeg Ramon Oregi peaks järgmisena sõna saama. aga enne, kui ta sõna saab, tahaksin enda fraktsiooni nimel parlamendile öelda, et äh, kallist kolleegist saab Hispaania siseminister ja meie fraktsiooni jaoks on see suureks auks ja ma tahaksin teda selle sündmuse puhul õnnitleda. suur tänu ja nüüd annamegi sõna kolleeg ministrile ja ka palju õnne meie poolt. suur tänu, härra president, suur tänu ka minu sõbrale äh, Martinile. Euroopa Liit on viimaste kuude jooksul teinud väljapaistvaid äh, eda, edusamme ja nüüd Saksamaa ja Prantsusmaa vahelistel tippkohtumistel on avatud uks uutele võimalustele, nimelt võimalusele vaadata läbi meie aluslepingud majandusjuhtimise osas tegemist on küsimusega, mis liikmesriike hirmutab, kuid mina arvan, et Euroopa pooldajad ikkagi nõuavad seda, et see majandusjuhtimine, mida me tahame üles ehitada, nõuab reforme. reforme, millega kõik oleks nõus, kuid Prantsusmaa ja Saksamaa vaheline kokkulepe kindlasti avab uksed sellele, et Feio äh, raportist tulenevalt ka Euroopa Parlament hakkaks mõtlema selle üle, kuidas me peaksime kohandama oma äh, juriidilist raamistikku. tegemist ei ole mitte ainult majandusliku paktiga, vaid me peame sügavuti reformima meie majanduspoliitikat, kus me soovime soodustada tööhõivet, nagu sotsiaaldemokraadid seda ka alati on öelnud. suur tänu, äh, härra Jauregi ja järgmisena saab sõna Joseph Taul. minu ambitsiooniks, kallid kolleegid, ei ole ministriks saada, aga härra minister, kallid kolleegid, Euroopa Ülemkohtu ja G kahekümne kohtumise ühiseks jooneks on see, et tuleb leida viis, kuidas kohaneda uute oludega pärast majanduskriisi. Euroopa eh, keskendub riigi rahandusele nii liikmesriikides kui ka Euroopas ning euro eh, konsolideerimisele oma eh, väärtuseid tuleb kaitsta teiste vahet, teiste valuutade ees ja see on viinud meid Euroopas majandusjuhtimise ja finantsreglemendi alaste aruteludeni rahvapartei toetab äh, Van Rompuy äh, töögrupi tulemust, äh, kes on ette näinud sanktsioonid siis nende riikide suhtes, kes kasvu- ja stabiilsuspakti reegleid ei järgi. muidugi väga palju tööd on veel vaja teha, tuleb leida ühenduse meetmed, mitte valitsustevahelised meetmed. ma tahaksin tänada komisjoni tehtud töö eest selles küsimuses, ma tahaksin öelda nõukogule, et ärge unustage, et meie parlament on täna kaasmenetleja, kes kavatseb äh, tulevikureformides kindlasti kõla, kõlavalt kaasa rääkida. mida rohkem me teeme seda ühiselt, seda rohkem meil võimalus jõuda kiirete ja rahuldust toovate lahendusteni. ja loodetavasti president Van Rompuy kuulis minu sõna, sõnumit, daamid ja härrad, me peame neid debatte pidama vahetuskursside osas ning ülemkogu peab järgmisel nädalal defineerima meie seisukohad enne G kahekümne kohtumist selles küsimuses. Euroopa koos oma peaasjalikult Ameerika partneritega peab tärkavad majandused panema oma kohustuste ette. Äh, valuutaalane dumping äh, ei saa olla meie, meie sõprade töö aluseks Äh, rahvusvahelise valuutasüsteemi reformimine on oluline, kuid loomulikult ka äh, toormaterjalide reform, eriti mis puudutab toiduaineid, on olulised küsimused. Euroopal on väga selge sõnum kõikides nendes küsimustes edastada, aga see sõnum on äh, mit-, tähendab midagi ainult siis, kui me suudame teistele näidata, et meil on ühtne majanduse juhtimise süsteem, ühtne finantsjuhtimise süsteem, mis on usaldusväärne, me ei saa Äh, rahvusvahelist finantssüsteemi mitte kuidagi mõjutada, kui me ei tee jõupingutusi, mis on teinekord tõesti rahva seas ähm, suhteliselt ebapopulaarsed, äh, ühesõnaga meie riigi majanduste saneerimine, peame võitlema ka kliima soojenemise vastu või kui me räägime kas või näiteks arengupoliitikast. suur tänu, proua Tool, härra Tool, järgmisena saab sõna Martin Schulz. suur tänu, härra president. härra president, tahaksin tsiteerida ühte lauset Äh, valitsusjuhtide ja riigipeade avaldusest G kahekümne kohtumiselt Pittsburghist, mis toimus kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal septembril kahe tuhande üheksandal aastal ehk siis aasta tagasi. seal valitsusjuhid on kirja pannud sellise lause. me soovime luua raamistikku, millega poliitika selgitab meile, milline on ühine tee, kuidas me teeme koostööd tugeva, jätkusuutliku ja tasakaalus majanduskasvu tagamiseks. mida on meil vaja selleks, et majandus taastuks, et loodaks neid kvalitatiivseid töökohti, mida meil on vaja. Need on ilusad sõnad. ma arvan, et ka sellel aastal kirjutatakse selliseid toredaid lauseid järgmisel tippkohtumisel ja ka ülejärgmisel tippkohtumisel. sellepärast tuleks küsida, mis vahepeal on juhtunud selleks, et jätkusuutlikku tugevat tasakaalust arengut tagada, et loodaks töökohti, mida meil on vaja, see kõik on siin õige, kuid tegemist on siin filosoofiaga Euroopa tasandil, ülemkogu näiteks on otsustanud, et eelarvete kärpimine ongi selleks imerohuks meie mandri probleemide lahendamisel. selle asemel, et äh, mõelda sellele, et investeeringud on tähtsad selleks, et luua töökohti, tagada majanduskasvu ja sellele, kuidas sissetulekute osa riigieelarvetes äh, parandada ja seda on riikidel vaja selleks, et eelarvet tasakaalu viia ja majandust tugevdada. praegusel hetkel on meil nagu maniakaalne lähenemine siin Euroopa Liidus, et, et mida vähem kulutame, seda parem ja mitte midagi investeerida ei tohi. Iirimaa ja Kreeka, mis kannatasid kõige rohkem kriisi all, seal majandus langeb majandus ei kasva, majanduskasv on null protsenti ja mitte midagi ei saavutata, sellepärast et tegeletakse ainult kärpimisega. tegemist on väga skandaalse olukorraga, raske olukorraga. olukord on seda raskem sellepärast, et need, kes olid kriisi põhjustajad, finantsturud, spekulatsioonisektor, ei pea vastutama oma tegude eest, nemad ei pea riigi sissetulekuid suuretama. Nad ei pea maksma näiteks finantstehingute maksu. Euroopa Liidu tasandil küll äh, leiti, et peaks seda tegema, kuid nüüd leitakse, et G kahekümne kohtumisel pole võimalik seda läbi suruda ja seepärast äh, on sahtli põhja lükatud. aga muidugi ei lähe see läbi, kui me isegi ei ürita seda läbi suruda. me oleme praegusel hetkel sattunud õigluse lõksu sest kui me ei tegutse, kui valitsusjuhid ja riigipead ei tee mitte midagi, siis liigume me täiesti vales suunas. sotsiaalne tasakaalutus muutub järjest suuremaks ning äh, tänavatel mässavatel inimestel on õigus, sellepärast et äh, sotsiaalne ebaõiglus Euroopas äh, süveneb, kuna poliitika on vale ja keegi ei võitle selle vastu ja selle parlamendi ülesanne on need kitsaskohad välja tuua ja selle vastu võidelda. meil tuleb finantstehingute maks sisse viia proua Podimata ja Peresi raporti puhul on näha, kas see koda siin on valmis ütlema, et me teame, et olukord on raske, aga me nõuame seda, et Euroopa Liit teeb algust ja võtab finantssektori eh, pihtide vahele, et kui meil ei ole võimalik riiklikul tasandil finantstehingute maksu sisse viia, siis vähemalt eh, riikideülesel tasandil. on veel üks murettekitav areng, see, mida Sarkozy ja Merkel omavahel arutasid see, et nad institutsioonide struktuuri Euroopa Liidus pea peale pöörasid. millal härra Rompuy kavatseb äh, järeldusi sellest teha? talle antakse, tema rakkerühmale antakse ülesanne reformid äh, välja töötada, kuigi seda oleks pidanud tema tegema. Äh, seda oleks pidanud tegema Merkel ja Sarkozy. see vaene mees peab nüüd reformid välja töötama kuskil toanurgas pimedas, kuid enne kui tal on võimalik midagi ette näidata, öeldakse, et tegelikult jäta kõik sinna, mis sa tegid, sellepärast et meil on juba kõik välja töötatud. see Saksa-Prantsuse ise loodud Saksa-Prantsuse direktorite koda on tegelikult Euroopa Liidu institutsioonide õõnestamine. kui mina oleksin Herman van Rompuy, siis ma lihtsalt saadaks kõik kuradile. ei ole võimalik olla alati patuoinas. veel üks asi. kui, kui härra ja proua oleksid vaadanud ka üle La Manche'i väina, siis nad oleks näinud, et äh, on vaja ka referendumit nende muudatuste läbiviimiseks, vähemalt kui Cameronit, Cameroni uskuda. ja kui te arvate, et Cameron on nõus selliste lepingute muutustega ilma, et äh, pidurid peale pandakse Euroopa arengule, siis ma kardan, et proua ja härra on avanud Pandora laeka. Euroopa liik-, Euroopat juhitakse vales suunas nii sisuliselt kui ka institutsioonilises mõttes suur tänu, härra Schulz ja järgmisena Kiefer Hofstad sõna. Uh, härra president, võib-olla lubate jätkata sealt, kus härra Schulz lõpetas, võib-olla peaks konvendi kokku kutsuma, kui tõesti tahetakse lepingut muuta, tavaliselt siis peab ju konvent kokku tulema. see on esimene samm, mis tuleb astuda. aga me sinna veel ei ole jõudnud praegu on meil kal-, kallid kolleegid, vaja väga kiiresti, nii kiiresti kui võimalik jõuda äh, kokkuleppele Euroopa Ülemkogul majandusjuhtimise osas ning stabiilsuspakti toestamise osas. aasta pärast äh, Kreeka äh, laenukriisi. peaaegu aasta tagasi lahvatas see kriis, nimelt ka kahe tuhande üheksanda aasta detsembris ja minu meelest küll oktoobris kaks tuhat kümme peaks jõudma lõpuks kokkuleppele selles küsimuses jõudma kuidagi lõpule ja praegu meil põhimõtteliselt on kolm ettepanekut, öelgem see selgelt välja, kõigepealt on meil komisjoni ettepanek, siis äh, rakkerühma ettepanek ja eilsest siis ka see niinimetatud uue tehingu, tehingu pakkumine ja minu meelest on väga positiivne, et Euroopa Parlament praegu vaatab, millised on selle kolme ettepaneku erinevused ja kavatseb langetada valiku, et milline nendest pakettidest on kõige sobivam. komisjon minu meelest on esitanud väga hea ja väga julge ettepaneku, tegi seda paar nädalat tagasi ja rakkerühm äh, on sellest aga nii kaugel oma ettepanekuga, et äh, nõukogu põhimõtteliselt äh, teeb oma soovitused, millel ei ole mingit seost komisjoni ettepanekuga ja siin on nüüd väga erinevus, sellepärast et äh, soovitusi võib muuta, aga komisjoni ettepanekut ei saa muuta. lisaks sellele äh, näeb rakkerühm ette väga palju pikema menetluse ja see läheb ka otseselt vastu komisjoni ettepanekule, kuid samas tuleb tunnistada, et rakkerühm on jäänud äh, sanktsioonide poolautomaatse iseloomu juurde ja toetab seda enamuse ähm, äh, reeglit, mille komisjon on välja pakkunud ja nüüd on meil siis kolmas pakkumine, see uus tehingutehing, see esitati siis eile põhimõtteliselt on see Saksamaa ja Prantsusmaa vaheline kokkulepe ja teinekord nõukogus sellest on kasu, kui Saksamaa ja Prantsusmaa on ühel meelel, aga praegu kindlasti mitte, sellepärast et äh, Franco-Saksamaa kokkulepe äh, toetab äh, vanamoodsat kvalifitseeritud häälte enamust selles küsimuses. Nemad tahavad, et oleks tagatud kvalifitseeritud häälte enamus sanktsioonide käivitamiseks, mida komisjon on välja pakkunud ja minu meelest äh, on siin äh, tohutu vahe sees, sellepärast et äh, komisjoni ettepaneku poolautomaatne iseloom sanktsioonide puhul tegelikult haihtub täiesti uue tehingutehingu sisust. ma ei tea täpselt te teate, mm, et me võib-olla ei peaks rääkima Deauville'i lepingust, vaid äh, Saksa-Prantsuse kasiino kokkuleppest, sellepärast et lisaks rannale on Deauville'is ka suur kasiino. see kasiino kokkulepe hõlmab endas seda, et liikmesriikides on õigus äh, Eurotsooni siis toimetada nii, nagu nad tahavad, kui liikmesriikidel on see toetus, nad võivad teha täpselt sedasama, mida on teinud Kreeka omal ajal. võivad ennast äh, lõhki laenata. De Villi leping, esimene osa sellest, lihtsalt nõrgestab mitte ainult rakkerühma ettepanekuid, vaid peaasjalikult komisjoni ettepanekute paketti ja minu meelest on see täiesti mõistmatu, eriti Saksamaa poolt. Nad eh, on juba, juba kuid nõudnud tugevamaid sanktsioone ja eile teevad nad eh, suisa vastupidist. põhimõtteliselt on nad siis praegu nõus, nii on nad nõus komisjoni julge ettepaneku nõrgestamisega. ja nüüd, kallid kolleegid, härra Trichet, Euroopa Keskpanga president, küsib samal ajal julgemaid lahendusi, julgemaid vastuseid, isegi julgemaid, kui seda on komisjoni esialgne pakkumine, nii et minu lõppjäreldus kõigest sellest on see, et meie parlamendil on üks ja ainus missioon ehk teisisõnu De Villi ettepanek kõrvale lükata, see kasiino kokkulepe kõrvale lükata ja jääda komisjoni väga heade ettepanekute juurde ja teha see, mis on meie, teha ära see, mis on meie ülesandeks seadusandva koguna. suur tänu, lugupeetud härra Verhofstadt, nüüd palun härra konvendit neli ja pool minutit. lugupeetud kolleegid, lugupeetud president Giil on, tundub, et täitsa villand, midagi ta siin leidis ja sellest ka kinni hakkas, Schultz samamoodi, ka minul on siin oma idee. Te kõik te äh, olete näinud filmi Jules ja Jim. nii et seal on üks naine, proua Merkel, Jules, me teame väga hästi, kes see on, see on äh, äh Sarkozy, nii et küsimus siis, kes on Jim, kas see on Cameron või Barroso? nüüd selles äh, komisjoni jaoks probleem seisnebki. praegusel hetkel tundub, et parlament ja komisjon peaksid ausalt omavahel asjad selgeks rääkima. nõukogu istub oma nõukogus ja Kiil on ka õigus, see Prantsuse, Saksa äh, kokkulepe on Euroopa Liidu vastane poliitika. see on poliitika, mis ei lähe kokku Euroopa Liidu kõige põhimõttelisema tähendusega. ja siin on erimeelsusi ja Joseph Tollil on selles osas täiesti õigus, et tegelik küsimus seisneb Euroopa Liidu ning ühenduse meetodi päästmises. ja selleks peavad komisjon ja parlament ning ka meie omavahel peame üksteist mõistma, et selles mäng, sellest mängust ei välju keegi võitjana, kui äh, me ei suuda äh, ühist joont leida komisjoni ja parlamendi või parlamendi ja komisjoni vahel. härra Barroso, mina teid usun. Te soovite finantstehingute maksustamist või finantstegevuse maksustamist. mina teid usun, selles üldse probleem ei seisnegi. nüüd küsimus seisneb selles, et kuidas me selleni jõuame nii et äh, mina võin öelda, et äh, ma tahan, seda teeb ka minu nelja-aastane poeg, tema ka tahab. lihtsalt küsimus seisneb ikkagi selles, kuidas eesmärk saavutada. komisjon mitte ei pea nagu keskkonnanõukogu äh, nõudma siit veel mingisugust tuhandendat uurimust, mis näitaks siis seda, kas tõesti kliima olukord on nii kehv, et peame oma CO kahe emissioone vähendama, nii et veel kord siis nüüd nõuda mingisugust uuringut. on vaja lihtsalt kaaluda seda, kas finantstehingute maksustamine toob midagi Euroopa Liidule kaasa nüüd. nüüd null koma null ühe protsendine finantstehingute maksustamine teeb endast, teeb kokku üheksakümmend miljardit eurot nii et see tähendab, et see vähendaks äh, ka liikmesriikide kohustust äh, Euroopa Liidule raha anda, nii et äh, kokku sada nelikümmend miljardit eurot. nii et Euroopa Liidu poliitika nüüd Lissaboni lepingust tulenevalt, seda on võimalik ka ellu rakendada ja sellest võidavad nii liikmesriigid kui ka Euroopa Liit, kuid see tähendab samas seda, et meil peab olema ühine nägemus. ja nüüd teiseks, härra Barroso, ma tahaksin paluda sellelt parlamendilt eelarve puudujääkide osas, et on kahte tüüpi eel, et on kahte tüüpi eelarveid, see on nagu kolesterool, seda on head ja halba nii et kui nüüd riik investeerib, siis ta pakub võimalusi riigile tulevikus, see puudujääk ei ole negatiivne. kui nüüd aga investeeritakse eilse päeva tööstusesse, siis investeeritakse nii, et tegelikult raha läheb kaduma. kui me aga investeerime taastuvenergiatesse ja tuleviku tootmisesse, siis see ei ole negatiivne puudujääk. seda tahaksin samuti paluda siin liberaalidelt. me ei räägi mitte ainult stabiilsusest, jah, stabiilsus ka, aga ikkagi peab tegema vahet selle vahel, mida me peame äh, tegema ja mida me enam ei tohi teha. nii et mitte ainult ei saa rääkida äh, puudujäägist, vaid sellest, mis on produktiivne ja mis seda ei ole. nii et kui me selles osas üksteisega nõus oleme ja loomulikult kokkuleppeni jõuda on väga keeruline, siis meil oleks võimalus äh, seista vastu pidevale manipulatsioonile, millega tegeleb nõukogu. praegusel hetkel on probleemiks see, et paljud valitsused soovivad äh, vähendada Euroopa Liidu poliitilist mõõdet ja meie rolliks siin on kaitsta ning suurendada Euroopa Liidu poliitilist mõõdet, sest et äh, selleta me enam üleüldse kuhugi ei jõua, nii et härra Barroso, näete isegi, meie ühi-, huvid on täpselt samad, aga me ei, te ei tohiks siin mitte ainult parlamenti trügida, vaid lükake kõrvale hoopiski nõukogu, suur aitäh! suur tänu, härra Kohn-Bendit ning meil kõnelejad ei ole siin pidanud kõneajast kinni, sellepärast et tegemist oli väga suurte sõnadega ja sü väga sümpaatsete kõnedega ja ma leian, et arutelu on huvitav ja ei taha teid katkestada. nüüd järgmine kõneleja, härra Kaminski, kaks minutit, palun. Äh, äh, me kuuleme siin igasuguseid nalju ja lugusid täna, kuulates seda arutelu siin mõtlen ka ajaloo peale. umbes kaheksateist aastat oma elust elasin sotsiaalses süsteemis, kus partei kongress, järgnes pank, partei kongressile iga kord võeti vastu suuri eesmärke ning rahvas kuulis kogu aeg parteilt, kuidas olukord muutub paremaks. minu koduriigis oli sisekaubanduse minister, kuigi sisekaubandust kui sellist polnud nüüd kuulates täna neid äh, sõnavõtte ja ettepanekuid, mida me kuulsime Euroopa Komisjonilt, tegemist on ettepanekuga, mis on välja töötatud selleks, et majanduspoliitika oleks tähtsam kui poliitika. sellepärast, et poliitikud liikmesriikides süüdistavad Euroopat poolt äh, ütlevad, et Euroopa on see, mis teeb vigu. Euroopast on saanud liikmesriikide poliitikute vigade patuoinas. liikmesriigid teavad, et kui majanduspoliitika kukub läbi, siis me kõik oleme kaotajateks ma näen ka selles Franco-Germaani kokkuleppes suuri ohte. see võib viia, see võib viia selleni, et väike Kreeka peab küll reeglitest kinni pidama, kuid suured riigid võivad teistest teerullina üle sõita. Nad võivad reegleid rikkuda. meil on vaja Euroopa solidaarsust. meil on vaja Euroopa solidaarsust, härra president ma tean, et äh, härra Barroso, teie peate Euroopa solidaarsuse üle valvama. ma mäletan väga hästi, mis tegite Poola-Vene gaasikokkuleppe ajal. mul oli väga hea meel, et siis oli solidaarsus ja et Poola lõikas sellest äh, kasu, kuid härra president, me ei saa eitada tõsiasju. kui me jõuame olukorda, kus argipoliitika ja populism erinevates Euroopa Liidu osades domineerib majanduse üle, siis meil ei ole võimalik siseturgu süvendada. siseturu süvendamine on väga heaks ideeks. meie Euroopa Liidu parla-, Euroopa Parlamendi liikmed teame, kui kaugele on meil vaja minna siseturu väljaarendamisel. iga kord, kui saan rändlustasude eest arve oma mobiilioperaatorilt, tean täpselt, mis tuleb ära teha. suur tänu! suur tänu, härra Kaminski ja nüüd saab sõna härra Lehiarik pooleteiseks minutiks. härra president, härra president kui ma äh, härra Barrosost õigesti aru sain, siis äh, me oleme siin aluseks võtnud täiesti üksteisele vastanduvad seisukohad, Teie räägite sellest, et kriis on meie selja taha, kuid meie fraktsioon pigem arvab, et kriis järjest süveneb nüüd. stabiilsuse ja kasvupakt ning karistuste suurendame, siis tegelikult peaks tegema vastupidist, peaks parandama töö tasustamist, samuti vastavalt sellele muuta, muutma eelarvepoliitikat ning peaks maksustama finantstehingud, suurendama sotsiaalkaitset, kaitsma avalikke teenuseid ning üldist tööhõivepoliitikat. ma kardan, et teie strateegia kaudu sõidab Euroopa Liit lihtsalt vastu seina. üle Euroopa Liidu oleme näinud ju meeleavaldusi, kuuendat päeva eile marssisid tänavatel miljonid inimesed Prantsusmaal, seitsekümmend protsenti rahvastikust neid toetab. nii et äh, tundub, et me ei tegele selle ohuga, mis meid praegu varitseb. nüüd äh, me põhineme vabal konkurentsil ja see viib lihtsalt majandussõjani äh, ning nüüd ka valuutasõjani. miks mitte kaaluda uut süsteemi? inimkonna arengu ning sotsiaalarengu fond, selle asemel, et rääkida valuutafondist, see peaks võimaldama refinantseerida riikide ähm, võlad ning samuti ka äh, keskpangad, mis austavad sotsiaalseid kriteeriumeid. Euroopa Liit peab äh, olema ka algatusvõimeliseks äh, selles osas, mis puudutab uut valuutasüsteemi, põhinedes ähm, Hiina pakkumisel nimelt ühine valuuta, milles teha äh, tehinguid rahvusvahelisel tasemel. miks Euroopa Liit ei võiks maksustada valuutat selleks, et vähendada pingeid valuutast tulenevalt. lugupeetud härra Barroso, lugupeetud härra president, ma arvan, et meil on vaja uusi algatusi ning samuti on meil vaja ära kuulata rahvas. suur aitäh, nüüd palun härra Farage. Well, president härra president Barroso, te siin tõesti kasutate ära oma pädevust ja pingutate muskleid, see Lissaboni leping teile selle pädevuse andis, selle surusite te jõuga läbi ja kasutate nüüd ära siis kõiki võimalusi selleks, et Euroopa Liit saaks tõeliseks riigiks. ja see on täiesti ilmselge, ilmselgem kui eh, kunagi varem eh, teie ettepanekus tuua meie mandrirahvale peale eh, otsene maks Euroopa tasandilt. omal ajal ajal muidugi oli väga selge sõltumatu liikumine, kes ütles, et ilma esindatuseta ei saa peale panna makse. Teie kindlasti ei ole meie esindaja, me ei ole teie eest valinud ega me ei saa teist ka kuidagi lahti. nii et äh, teie kampaania tollal ei olnud õige kaks äh, aastat tagasi äh, maksime Ühendkuningriigina netona sisse kolm miljardit eurot, see aasta kuus, äh, kahe aasta pärast kaheksa ja siis juba kümme miljardit naela. ja nüüd kuuleme siis, et te tahate meie tagasimaksetest ka lahti saada see tähendab seda, et aastal kaks tuhat kolmkümmend maksab Ühendkuningriik siis kolmteist miljardit naela, see on siis kuue aasta jooksul äh, neljakordistunud ja Briti maksumaksjad, kui nad seda mõistavad ja teie uuest ideest otsese maksu kohta kuulevad, teevad ilmselt isegi selle järelduse, et me ei saa lihtsalt endale lubada Euroopa Liitu, see Franco-Germani äh, tehing, äh, mille eest teie kõik siin värisete, mina loodan, et see läheb ellu Eh, toetagem seda eh, koostagem eh, hoopis uue Euroopa Liidu lepingu ja pangem see rahvahääletusele paljudes riikides, peaasjalikult Ühendkuningriigis ja siis Briti rahvas otsustab, et see on küll väga heaks, väga halvaks stiiliks nendele ja nad hääletavad selle poolt, et me läheme Euroopa Liidust ära. suur tänu, suur tänu. L'onorevole, sì, l'onorevole jah, härra Schulz äh, soovib esitada küsimuse. mul on teile küsimus, äkki oleksite nii kena ja vastaksite. Te muretsete nii väga siin äh, Briti maksude laekumise eest ka mina meie ametiperioodi alguses sain võimaluse valida, millisest kassast ma oma palka saan, kas Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu kassast ja tahaksin, et te nüüd kojale ütleksite, kas te saate oma palka Euroopa Liidu kassast või te otsustasite saada Ühendkuningriigilt palka? minu meelest kogu see mõte Euroopa rahast äh, kõrvale lükata, selle asemel, et me räägiksime otsesest maksust, praegu ei ole ju sellist asja nagu Euroopa raha, see on meie raha, me oleme tohutu netosissemaksja Euroopa Liitu ja selle, sellest ei saa me mitte midagi majanduslikult, absoluutselt mitte midagi tagasi. meie raha. president Barroso. komisjoni president Barroso. üldiselt ma ei sekku aga praegu sekkun, mul on protseduuriline märkus teha. ei ole esimest korda, kus härra Farage pöördub äh, minu poole, öeldes, et teid ei ole valitud. loomulikult teie mind ei valinud, aga see parlament on mind ametisse valinud mind valiti salajasel hääletusel Euroopa Parlamendis. Teie olete parlamendisaadik, kuulute siia parlamenti ja minu meelest, kui teie ütlete ikka ja jälle, et minu komisjoni ei ole ametisse valitud ja mind ei ole ametisse valitud, tegelikult näitab teie suhtumist meie komisjoni suhtes, aga ka selle koja suhtes. jah, kas teile maksab Euroopa maksumaksja või Ühendkuningriigi maksumaksja? me ei jätka seda, ütleb härra esimees. härra Schulz jätkab ilma mikrofonita. Prego, vi prego. kallid kolleegid, palun, kutsub korrale härra president. pärast seda, mida ütles härra president Barroso minu meelest äh, tema sõnad äh, olid täiesti õigustatud, äh, saab sõna järgmisena meie järgmine kõneleja. Sosa Wagner, ma üritan siin samuti oma sõna sekka öelda sellesse väga elavasse arutelusse, on täiesti uskumatu, et Euroopa Liidu kõrval on G kahekümnes ikka veel riigid, ja see kindlasti nõrgestab Euroopa Liidu ähm, mainet maailmas, selles osas peaksime me suutma saavutada ühise seisukoha G kahekümne osas ja milline see ühine seisukoht peaks olema? minu tagasihoidlikul arvamusel arvan ma, et kõigepealt ei saa me edasi lükata üldkokkuleppe äh, saavutamist mitte ainult finantsküsimustes, teiseks Euroopa Liit peab jääma euro juurde, tegemist on ankurvaluutaga, seda selleks, et vältida kõikumisi turgudel ja mis viiks meid selleni, et me kordaksime oma vigu, mida oleme teinud kahekümnendal sajandil. kolmandaks, Euroopa Liit peab näitama seda, mida me peame esindama üle terve maailma, ehk siis demokraatlikke väärtusi ning vabadusi. ning kokkuvõtteks me peame mõistma seda, et selles ülemaailmses mängus üleilmastunud maailm äh, maailmas kaotavad need, kes kasutavad vaid oma riigi mängukaarte. suur aitäh, härra Sosa Wagner, nüüd palun härra Karas, kaks minutit. jah, härra president, lugupeetud komisjoni president, daamid ja härrad, see arutelu siin näitab, et Tavilli lepingu ei aita meil kriisi lahendada. Tavilli leping on samm tagasi ja Tavilli leping näitab, et äh, härra ja proua ei ole õppinud mitte midagi sellest, mida Prantsusmaa ja Saksamaa tegid kahe tuhande viiendal aastal, kui nad hakkasid kasvu- ja stabiilsuspakti õõnestama. kas nad nüüd kahe tuhande viienda aasta poliitikat äh, edasi jätkata? meie soovime minevikus tehtud vigadest üle saada, me soovime Euroopa vastust äh, riikide natsionalistlikule käitumisele, blokeerimisele kõikidele nendele tõketele, mis on sisse ehitatud, seda tehti finants, seda tegime me finantsjärelevalve puhul, me teeme ka seda kriisiraporti puhul, seda teeme me FEIO raportiga ja ka panga ja ka igapäevase õigusloomelise tööga. keskendugem sellele ja ärgem laskem ennast segada sellest arutelust. meil tuleb astuda edasi, meil tuleb otsida vastuseid ning fra-, viie fraktsiooni koostatud raport räägib selget keelt kriisist me ei ole veel üle saanud, eelarve ja valuutapoliitika ei asenda struktuurireforme. me ütleme, et meil on vaja riigivõlgasid vähendada selleks, et tulevikus paremat arengut tagada. aga võlgasid ei ole võimalik äh, muruniiduki meetodil vähendada, meil on vaja investeeringuid, äh, äh, muutusi, reforme ja kärpeid. ja see raport annab meile selge vastuse. me soovime rohkem Euroopat kui ajutisi lahendusi. meil on vaja veel luua ka korralikult toimiv majanduslik liit, sotsiaalne liit, julgeolekuliit ja me peame siseturust tegema kõikide Euroopa Liidu kodanike kodumaa. meil on vaja üles näidata algatust, Euroopa Liidu innovatsioonid on vastuseks ja rakkerühmad pole oma ülesannetega hakkama saanud. suur tänu, härra Karas ja nüüd Steven Hughes, palun suur tänu, härra president. me kuulsime juba seda, et Van Rompuy rakkerühm on oma aruande esitanud, sealhulgas on ettepanekud kriisi lahendamise ja eelarvedistsipliini kohta ehk teisisõnu keskendub ainult osale kogu loost. ja rõhutaksin seda, et tegemist on ettepanekutega. ECOFIN-i ministrid, kes seda kogu protsessi juhtisid, tahaksid, et sellega asi lõpeks, aga see ei ole nii. see on alles algus, me oleme seadusandliku protsessi alguses ja ma arvan, et kõik institutsioonid mõistavad, et Euroopa Parlamendi töö seadusandlike ettepanekute osas, mis tulevad komisjonist, tuleb ka ära teha, tuleb seda teha demokraatliku protsessi alusel koos nõukoguga siin on öeldud, et eesmärgiks on saavutada tiigrihüpe majandusjuhtimise osas. tegelikult on äh, tegemist aga vähikäigu andmisega, kui me räägime Euroopa õitsengust ja heaolust sellepärast, et äh, siin nähakse ette ainult nende instrumentide jõustamist, mis keskenduvad makse, maksudistsipliinile. ja see ongi probleem, meil on vaja majandusliitu äh, Äh, kuid majandusliitu ei saavutata, kui ei äh, tunnustata eelarvete tasakaalu vajadust, sellepärast et tulemuseks on muidu moonutatud majanduspoliitikad, mis ei arvesta ülejäänud maailmaga, äh, meie makromajanduslik poliitika on vildakas, ei keskenduta töökohtadele, töö, töökohtadele ja majanduskasvule, meil ei ole vaja, president Barroso, jälle ühte rakkerühma, et jõuda tasakaalustatud Äh, tulemusteni. komisjon peab seda tegema, ise hakkama saama sellega, äh, selliste ettepanekutega, mis keskenduvad kasvule ja tööhõivele. mis puudutab tänaseid ettepanekuid, siis parlamendil on minu meelest kanda väga oluline vastutus järgnevatel kuudel. me peame sisse tooma mõned muutused, äh, seda nii, nagu on kirjas FEIO raportis, mis täna juba hääletusele tuleb, meil tuleb keskenduda kolmele küsimusele. Äh, protsess peab olema piisavalt lai selleks, et hõlvata, hõlmata ka tööturud ja selleks tuleb äh, ka tööhõive nõukogu kaasata siis riigi võlatasand tuleb äh, arvesse võtta ning äh, kasu- ja stabiilsuspakti reformimine peab arvestama ka stabiilsustasanditega ning äh, avaliku sektori investeeringutega. ja loomulikult tuleb väga konkreetselt välja tuua seos strateegiaga kaks tuhat kakskümmend nüüd äh, majandusjuhtimise osas praegu varases faasis räägiks ainult kahest asjast, me peame tagama selle, et kõik kannaksid poliitilist vastutust komisjonis. kaasata tuleb kõik nõukogu vormid, mitte ainult ECOFIN, kus iganes see peaks siis vajalikuks osutuma. ja lõpetuseks, Euroopa Parlament peab olema kaasatud kogu sellesse protsessi, selleks et tagada kõige kõrgem öö, äh, demokraatliku legitiimsuse tasa, vaadake neid ettepanekuid, mis räägivad Euroopa Euroopa poolaastas, te näete, et Euroopa Parlamenti ei ole seal isegi mainitud. nii et kõik fraktsioonid praegu tegelevad sellega, et eh, tugevdada parlamendi osalust ja loodetavasti teised institutsioonid lepivad sellega, selleks et sellel protsessil oleks ka see demokraatlik legitiimsus, mida tal on hädasti vaja suur tänu, härra Hughes ja pooleteiseks minutiks saab sõna härra Schmidt. suur tänu, härra president härra komisjoni president, kallid kolleegid. viimane aasta näitas, et Euroopa Liit on väga raskes olukorras ja seisab ähm, raskete otsuste ees viimased päevad on olnud meile pettumuseks. Euroopa Liidul on vaja karmimaid eelarvereegleid ja Saksamaa ja Prantsusmaa olid väga kahtleval seisukohal. ja Saksamaa-Prantsusmaa ettepanek ei ole kooskõlas Olli Rehni ettepanekuga. me oleme siin parlamendis näinud, et on võimalik jõuda kokkuleppele parta-, parteideüleselt ja seda on väga selgesti näha proua Perese raporti puhul. kui finantstehingute maks tuleks sisse vii-, viiakse sisse, siis on tähtis, et seda tehakse terves maailmas, härra president. härra president, natsionalism ei tohi uuesti Euroopa Liidus juurduda. meil on vaja turumajandust, millel on selged piirid, selged reeglid, kuidas luua heaolu. meil on avatud tugevat Euroopat, meil on vaja rohkem Euroopat. Need ette pandud karistamisvõimalused kehtivad esialgu ainult euroriikidele. meie soovime, et oleks kokkulepe, kuhu oleks kaasatud kõik kakskümmend seitse liikmesriiki. sellepärast tahaksin teha muudatusettepaneku FEIO raportile ja loodan, et see kõrge koda siin toetab seda, loetan inglise keeles selle ette. nii palju kui võimalik, peaksid kakskümmend seitse liikmesriiki kinni pidama äh, kõikidest ettepanekutest, mis on tehtud majanduse juhtimise osas ja välja, ja euroalast väljaspool riigid peaksid äh, seda vabatahtlikult tegema. härra president, praegusel hetkel ei ole vaja luua Euroopa Liitu, mis lõhestaks Euroopat. suur tänu ja härra Canfin saab sõnaks kaheks minutiks. Oui, monsieur, monsieur Barroso et monsieur Rennes lugupeetud härra Renning, härra Barroso, ma väga loodan, et te jälgite lähedalt Euroopa Parlamendi tööd nendes küsimustes, millest me täna räägime, nimelt siis Feio ja Peresi raportid, sest et me, siin on tegemist kaasotsustamismenetlusega majandusjuhtimise osas ja vähemasti neli fraktsiooni, kes on Euroopa pooldajad, on teinud tööd kompromissidega, mis oleksid äh, nii-öelda dünaamilised ja siin aga on arutelu, mis äh, hakib need arutelu ära, me räägime siin eelarvest, teiselt poolt valitsemisest ja nii edasi. komisjon, teie ülesandeks äh, on seda teha ja ka meie ülesandeks, nimelt peame tulema välja kõikehõlmava paketiga, mis oleks umbes nagu Monty Pagot, see on ka sama öö, ähm, mida on varem üritatud teha, ka härra Barrosolt ootan ma seda, nii et me ei räägiks mitte ainult makromajanduslikust valitsemisest, vaid äh, kolmest-neljast erinevast teemast, kus oleks eelarve küsimused, finantsküsimused ja nii edasi, siis see olekski see pakett ja kui te sellise paketiga välja tuleksite, siis kindlasti oleks, toetaks teid ka suur enamus siin parlamendis. sest et kui te nüüd räägite ainult äh, riigi rahandusest, siis äh, peab ju arvestama seda, et kaks-kolm-neli aastat tagasi räägiti sellest, kuidas Hispaania järgis kõige täpsemalt kriteeriume ja see tasakaalu puudumise küsimus, selle põhjus oli mujal, sama näeme me ka Iirimaal. nii et me ei saa keskenduda ainult riigieelarvele, see ei võimalda lahendada kriisi. nüüd kompromissid, milleni me oleme jõudnud erinevates raportites, mis ta täna arutatakse ja mille üle homme hääletame on just nimelt kõikide nende probleemide summa, tõepoolest eelarve osas tuleb käituda äh, jäigemalt, kuid äh, see ei tohi tuua kaasa äh, sotsiaalseid lõhesid, sest et kui me räägime ainult eelarvest, siis kindlasti sinna juurde tuleks rääkida ka maksuküsimustest ning samuti investeeringutest, liikmesriikidel tuleb andma võimaluse ka makse koguda. ning härra Barroso, kas te tõesti toetate Äh, konsolideeritud äh, maksustamise süsteemi ettevõtetele, see ettepanek on juba kümme aastat kuskil sahtlipõhjas, nii et tehke sellega siis midagi nüüd praegu. suur aitäh, nüüd palun Robert Zile poolteist minutit lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri ja samuti äh, kolleegidest ähm, variraportööre härra Klintsi. Äh, tänu neile me oleme jõudnud kompromissini, ma tahaksin tuua välja kaks seisukohta, mis minu jaoks ei ole rahuldavad, see ei puuduta ei Prantsusmaad ega Saksamaad. kõigepealt nüüd, võttes arvesse Äh, piiriüleseid investeeringuid mitmete liikmesriikide vahel on äh, erasektori äh, laenukoormus suurenenud kümme korda. lisaks sellele on ka valuutakursiga seotud riskid nendele, kes neid laene on võtnud, nii et siin on vähe makromajanduslikku tegutsemisruumi, makse tuleb suurendada ja majapidamised peavad äh, tegelema sellega, et kuidas siis oma laenud tagasi maksta. ja raportis räägitakse sellest väga lühidalt. minu teine punkt on seotud esimese punktiga, nüüd kui me tahame vastu võtta uusi liikmesriike, kuid kui selle äh, riigi SKT kui uute liikmesriikide SKT on langenud kahe tuhande neljanda aasta eelsesse aega, siis võib juhtuda, et äh, lausa riigivõlg on suurenenud äh, viis korda ja siis me peame muutma ka ühtekuuluvuspoliitikat. ja öö, äh, riigivõlg ei saa olema peamiseks kriteeriumiks sel puhul. suur aitäh, nüüd palun proua Vigereida poolteist minutit. suur tänu, härra president. Prantsusmaa ja Saksamaa avaldus Tavelli leping ei ole mitte ainult ebaseaduslik, vaid näitab ka väga selgelt, kes majandus- ja fi-, finantssektoris eh, ohje enda käes hoiab. Need ettepanekud on väga arrogantsed, ei arvesta üldse mitte töövõtjate ja kodanike huvidega. me oleme näinud, mis on toimunud ka äh, konkurentsipoliitikas, mõelgem sellele, mis toimub äh, Kreekas, Hispaanias, Itaalias, hakatakse jälle streikima. kas Euroopa Liidu ülesandeks ei ole öelda, et neoliberaalsed poliitikad on läbi kukkunud, nad toovad endaga kaasa vaesuse ja majanduslanguse riikides, kus äh, rahvamajanduse olukord pole praegu juba hea, ehk meil on oodata suuri katastroofe, kuid kahjuks mitte keegi ei mõtle selle peale. mis saab kõikidest nendest lubadustest maksuparadiiside kaotamise kohta? seepärast miljonid ettevõtjad, miljonid töötajad ongi tänavatel, samamoodi nagu ka töötud pensionärid, noored inimesed, kellel pole tööd, lapsed, kelle äh, vanemad elavad vaesused, kelle tulevik rikutakse ära, eriti kui me pöördume vanade poliitikate juurde tagasi. meil on vaja sotsiaalset ja ettevaatavat Euroopat. suur tänu, tahaksin kõiki kolleege paluda, et kui te saate sõna, palun pidage kinni kõneajast, sellepärast et muidu ei ole meil võimalik hääletust alustada õigel ajal ja meil on täna väga palju raporteid hääletada. seepärast katkestan teid, kui teie kõneaeg on läbi ja nüüd härra Imbrasas. lugupeetud härra president, lugupeetud kolleegid, tahaksin öelda paar sõna erikomisjoni töökohta, tehtud on tõesti tohutu töö ja tuldud välja väga heade soovituste ning ettepanekutega. olukord oleks lausa ideaalne, kui kõik need soovitused leiaksid oma koha ka komisjoni ettepanekutes, komisjon ei tohi silmist lasta põhilist, milleks on see, et peame üles ehitama regulatsiooni ning järelevalvesüsteemi kõikide finantsturgude ning instrumentide ning selle sektori asutuste tarvis nii et äh, meetmed, mis on loodud selleks, et soodustada tööhõivet, siis peab see võtma arvesse ka sotsiaalset tõrjutust äh, ning vaesust. kõik pingutused selles suunas peaksid keskenduma noorte töökohtadele. väga kiiresti tuleb võtta vastu otsused ka infrastruktuuri osas, see puudutavad ju ka taastuvenergiaid, energiatõhusust näiteks transpordisektoris ja samuti eluaseme osas. olukord oleks tõesti ideaalne, kui aasta pärast võiks komisjon äh, tuua välja kõik need meetmed, mis olid resolutsioonis ja näidata, et äh, need on ka tõesti ellu rakendanud, nii et tore oleks, kui see kõik oma vilja hakkaks kandma. suur tänu, te jäite kõneaja juurde ja nüüd palun äh, proua Kristiina Morvai, kaks minutit. köszönöm szépen, akárcsak a... suur tänu. Euroopa Parlament on juba mi-, kaks korda rääkinud vaesusest ning Euroopa Liidu poliitikud on ikka ja jälle täheldanud, et Euroopa Euroopa kodanike olukord halveneb, tööpuudus suureneb, järjest rohkem on kodutuid ning, ja nii edasi. nii et tegemist on olukorraga, mis tavaliselt leiab aset pärast tsunamisid või looduskatastroofe, aga meil ju siin mingeid katastroofe ei ole olnud, see lihtsalt tuleneb Euroopa poliitikute otsustest ja neoliberaalsest poliitikast, mida teie olete siin jätkanud välja arvatud võib-olla mõned. nii et me peame jätkama võitlust vaesuse vastu, sest et äh, kui te oma suunda ei muuda, siis vaesus järjest kasvab. kui te ei järgi meie väärtusi, siis juhtub sama. nii et kui arst näeb, et patsient ei parane, siis olukord on selline, et arst justkui pakub patsiendile endiselt sama ravi lihtsalt äh, suurema doosiga ja karistab veel patsienti, kui ta neid ravimeid ei võta. nii et siin on äh, erinevate väärtushinnangute vahel valimine käimas, millised on need õiged otsused, kas me räägime kapitalist, kasumist, rahast, hargmaistest ettevõtetest ja pankadest ja mitte kunagi tegelikult ei ole Euroopa Liidus otsitud õigeid lahendusi, mis aitaks inimesi ja kogukondi. Te tahate jätkata vaba konkurentsiga, kuid ikkagi tuleb siin arvesse võtta ka solidaarsust ning sotsiaalset õiglust, nii et praegust edasi tuleb võtta vastu ikkagi need õiged otsused. suur tänu, proua Wortmann Kool. härra president, suur tänu on küll positiivseid märke, kuid ikkagi on meil veel oht, et kriis muutub sügavamaks. pangandussektor ei ole tasakaalu saavutanud ja mitmes liikmesriigis on äh, riigivõlad nii suured, et nad lähevad kontrolli alt välja, kui midagi ette ei võeta. ja seepärast on meil vaja majandusliitu. rakkerühma töö tulemused jäid liiga häguseks härra president. tahaksin volinik Kreenile öelda, et mina raportöörina kasvu- ja stabiilsuspakti osas leian, et meil on vaja ja me saame kiiresti midagi ette võtta, kuid seda äh, kuid küsimus on selles, kas nõukogu on sellega nõus, arvestades komisjoni ettepanekuid. meil on räägitud siin ka lepingute muutmisest. see võib olla ka pettemanööver selleks, et mitte läbi viia vajalikke reforme. meil on praegu vaja teha kõik, mis on võimalik teha Lissaboni lepingu raames. sellel parlamendil on uued pädevused, õigusloomelised pädevused ja see parlament kavatseb neid pädevusi ka kasutada selleks, et välja töötada korralik, tugev majandusliit koos korraliku kasvu ja stabiilsuspaktiga. suur tänu, proua Wortmann-Kool ja nüüd saab Sergio Cofferati sõna kaheks minutiks, palun. suur tänu, härra president kriisi mõjud on tõesti rasked kõikide riikide ühiskondadele. kui me vaatame, millised tagajärjed on kriisil sotsiaalvaldkonnas, tuleb meil tõdeda, et paljud arvavad, et me ikka veel ei ole jõudnud põhja. tööpuudus suureneb vähemalt nii arvatakse, ja need väikesed kasvumärgid ei ole piisavad selleks, et suurendada tööhõivet. seepärast on hädavajalik praegusel hetkel tegeleda kriisi mõjudega sotsiaalvaldkonnale. meil oli kõigepealt tegemist finantskriisiga, mis aga väga kiiresti laienes edasi majandus- ja sotsiaalvaldkonnale. meil on vaja uusi vahendeid kaitsmaks neid, keda kriis on kõige rohkem raputanud. meil on raamdirektiiv miinimumpalga kohta kõikide Euroopa Liidu liikmed, eh, ligi Euroopa Liidu kodanike jaoks. oleks väga hea, kui me võimalikult kiiresti saaksime selle küsimuse lahendatud ja võidelda kriisi mõjude vastu milline on olukord majanduskasvuga? majanduskasvu toetamisel on meil vaja selgelt prioriteete, meil on vaja meetmeid ja ka väga palju raha. seepärast Euroopa Liidu eelarvest ei piisa. Euroopa Komisjon on selgelt välja öelnud, et on vaja lisavahendeid eh, infrastruktuuri investeerimiseks, eh, selleks, et hoolitseda konkurentsivõime ja tööturu toetamise eest. kui väljastatakse eurovõlakirju, kui sisse viiakse finantstehingute maks, siis oleks meil ka rohkem vahendeid tegutseda. meie arvates on see hädavajalik ja ma loodan, et see parlament toetab seda siin. suur tänu, härra Kohverati ja nüüd saab sõna härra Klints pooleteiseks minutiks. kallid kolleegid, majanduskriisi tipus G kahekümne riigid lubasid, et nad tegutsevad ühiselt finantsturgude tasakaalustamisel praegusel hetkel, kaks aastat hiljem, ei ole meil üleilmset vastust. meetmed, mis vastu võetud, olid tingitud äh, liikmesriikide huvidest. algne hoog on kadunud ja on tagasi pöördutud tavapraktikate juurde. Bank of Englandi esindaja on öelnud, et äh, kõige paremini reageeritakse siis, kui on hädavajalik reageerida me oleme aru saanud, et meil on vaja midagi ära teha, meil on praegusel hetkel vaja majandus- ja eelarvepoliitikat ümber vaadata, meil on vaja struktuuriprojekte, eriti telekommunikatsiooni valdkonnas ja meil on vaja toimivat siseturgu ja tööturgu ja me peame olema võimelised oma väljakutsetele vastuma, vastama, see on paigas ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias meil on vaja rohkem ühiseid lahendusi ja vähem valitsustevahelisi otsuseid. paigalseis tähendab seda, et me astume tagasi, mitte et me jääksime praeguse olukorra juurde. kriis Euroopas näitab väga selgelt, et stabiilsust ja usaldust pole võimalik saavutada, kui kõik ei ole distsiplineeritud. volinik Rehni ja Van Rompuy rakkerühm soovivad äh, võtta liikmesriigid vastutusele, kuid kahjuks rahandusministrid eelmisel nädalal, eelmi-, üleeile Luksemburgis Prantsusmaa ja Saksamaa eesvõtmisel siiski näitasid, et nad ei ole valmis seda poliitikat ajama. meil tuleb nüüd midagi ette võtta, aitäh. suur tänu, härra. suur tänu, härra Klints ja nüüd härra Svinburn, proua Svinburn tänase ühise arutelu kõik osad on omavahel seotud, nimelt tuleb leida viis, kuidas vastata finantskriisile ja kuidas paremini hallata riske. kas me räägime siin riigivõla riski haldamisest või finantsteenuste ja turgude riski haldamisest või ebatasasuste riskide haldamisest? kas tegemist, igal juhul peame me kõik tagama ühtse käitumise kõrgetasemelise, tasemelise reageerimise, nii era- ja avalik sektor peavad käituma vastutustundlikult. kui me otsime võimalusi, kuidas Euroopa Liit saaks majanduslikult kasvada, tuleb tunnistada seda, et need finantsvahendid, mida Euroopa Liit praegu kasutab ja liikmesriikides kasutatakse, peavad olema nii kõrgetasemelised kui võimalik ja nii läbipaistvad kui võimalik, et me peame olema ettevaatlikud ja Euroopa Liit peab tasakaalustama oma ela-, oma eelarve, arvestama ka moraalsete ohtudega, Euroopa stabiliseerumis, finantsstabiliseerumisfond äh, on otseselt seotud krediidireitinguga äh, lisaks sellele investeerimispanga projekti aktsiad, kõik tuleb ülevaatmisele võtta, nagu me teame, komplekssed finantsteenused kannavad endast äh, ise juba ohtu, ei ole meil võimalik siin kuskilt lõigata. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Huntis, kellel on poolteist minutit, palun suur tänu, härra president, ma tahaksin rääkida kuue fraktsiooni nimel ja räägiksin Beresi raportist majanduskriisi kohta ja selgitaksin, miks me ei saa toetada seda raportit. viidatakse siin ajaloolistele arengutele ja ütleksin, et meie raportööri esialgne tekst põhimõtteliselt näeb välja nagu mingi vana pärgament või äh, vene dokument, kus räägitakse asjadest, mis tühistatakse, mis asendatakse uute asjadega ja nii edasi, mida nimetame meie palipsestaks meie raportöör kirjeldab siin kriisi põhjuseid, üritab leida lahendusi kuid pärast vasak- ja parempoolsete koalitsiooni moodustamist esitatakse dokument, mis ei ole üldse Euroopa Parlamendi tekst enam. Euroopa Parlament ometigi on ju ainus valitud ja sõltumatu koda eh, institutsioonide seas. nüüd on tegemist komisjoni dokumendiga täiesti. Eh, Euroopa Liidu poliitika on seostatud Merkeli ja Sarkozy ja rakkerühma eesmärkidega me oleme esitanud oma muudatusettepanekud teksti parandamiseks, oleme kritiseerinud Keskpanga rolli stabiilsuse ja kasvupakti. me tahame leida vahendeid selleks, et välja selgitada, et need, kes äh, täna veavad Euroopat vales suunas, kavatsevad äh, samu vigu korrata meie teksti aluseks on äh, Kreekas ja Saksamaal öö, ähm, Äh, rahvarahutused, Siemensi problemaatika, kõik, kogu see asi ähm, on täielik äh, mõistmatus, me ei saa seda toetada, järgmisena saab sõna härra Borghezio. Äh, suur tänu, härra president, kuulakem seda, mida ütles Nobeli preemia võitja, ta ütles, et äripangad ja krediidipangad tuleb täiesti lahku lüüa Kallo põhimõtte kohaselt, millele viidatakse ka selles raportis. ja tuleb tõsiselt võtta ka Euroopa, eurooplaste maksustamise küsimust olge täiesti rahul, inimesed tulevad massiliselt tänavatele, Euroopa kodanikud ei taha maksta teenuse eest, mida nad ise ei saa üldse kasutada ja neil on täiesti õigus. rahastatakse jätkuvalt pankasid, aga mida pangad on ise selle majanduskriisi keskmes ette võtnud? müüvad äh, väärtpabereid ja ostavad väärtpabereid ja teevad kõiki neid teisi asju, mida nad on kogu aeg teinud ja neil lastakse seda kõigel teha ja seega on täiesti selge see, et Euroopa on tegelikult pankurite Euroopa, seda on kõik ka juba öelnud meie arvame, et me peame otseselt võitlema spekulatsioonide vastu, tegema seda läbi selle, et tehingute eest makstakse siiski konkreetselt sularahas. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Piedikäinen, kellel on poolteist minutit härra president, äh, vaid kaks aastat pärast majanduskriisi lahvatamist ja, ja vaevalt kuus kuud pärast Kreeka kriisi on juba selgelt näha, et liikmesriikides igasugune tahe on juba haihtumas. täna on Euroopa Parlament saatmas väga selge sõnumi edasi Peres ja raport ja Feio raportite läbi, meil on vaja ühtsemat majanduspoliitikat, meil on vaja enamat Euroopat meil on vaja tugevamat äh, stabiilsus- ja kasvupakti, me peame toestama nende mehhanisme ja tegelikult äh, astume me otseselt äh, vastu äh, ECOFIN-i otsusega tegelikult eurooplaste soovile. ECOFIN-i otsus ei ole piisav, me peame toetama kasvustrateegiat, see kasvustrateegia peab olema sotsiaalselt vastutustundlik ja keskkonnasõbralik ja meil on vaja selgemaid sidemeid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. lisaks sellele on meil vaja rohkem ja tugevamat Euroopa majandusjuhtimist, toetamaks liikmesriikides tehtavat sealhulgas on meil vaja sedasama finantstehingumaksu, mille osas kutsuksin nõukogu, vabandust, komisjoni üles äh, tõsiselt kaaluma seda, eriti äh, loomes siis Euroopa maksubaasi ja meil on vaja ka ühtselt äh, rääkida ülemaailmsel tasandil meil on vaja ka paremat finantsmäärust ja tee meie ees on veel pikk ja lõpetuseks, meil on vaja komisjonipoolseid algatusi. me nõuame, et komisjon toimiks Euroopa kodanike huvides, mitte lõpmatute rakkerühmade huvides. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pullmann, kaks minutit. härra volinik, lugupeetud nõukogu eesistuja, tõesti, praegune hetk võiks olla suurte vastuste aeg, kuid asi ei näe sinnapoole välja sellepärast et kasvu- ja stabiilsuspakti reform ei ole suureks vastuseks, vaid tegemist on kõige väiksema ühise nimetajaga. jällegi on kõi-, välja töötatud see kõige väiksem punkt, mille osas jõuti kokkuleppele. palju õnne, komisjon, et te sellega hakkama saite, palju õnne, nõukogu, et teil oli võimalik jälle Prantsusmaal ja Saksamaal lasta välja töötada oma lahendus. mida see kõik nüüd tähendab? daamid ja härrad, see tähendab seda, et järgnevatel aastatel, kui majandus ikka veel ei kasva, seisame me inimeste ees ja meil ei ole võimalik vastata nende küsimustel. kus on see lõige, kus on see seadus, kus te teete ettepanekuid, kuidas majanduskriisist välja tulla, kuidas võlakriisist välja tulla. see on see lünk, millega tegeleb minu fraktsioon. jah, me oleme nõus kolleegidega, kes soovivad suuremat reformi, seda tahame ka meie kuid räägime sisust. kui te pole valmis ka sisulisest küljest rohkem rääkima, kui te pole valmis eelarvepoliitika sisulist külge muutma, siis ma ei saa aru, miks me üldse räägime siin Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, sest selle võime juba praegu prügikasti visata me ei saavuta mitte midagi, kui me sisuliselt ei muuda. jah, me tahame midagi muuta, tõesti, vahe on selles, kas me investeerime bürokraatiasse või tuleviku energiakandjatesse ja töökohtadesse. millist vahet teete teie? tahaksin teada teie vastust, me ootame teie vastust ja see on tegelikult tänase arutelu sisu. ja muide, meil ei ole kavaski hakata nõustuma selle tegurite kataloogiga, mida tahate meile esitada? see parlament siin leiab, et tööhõive on nii tähtis ja me ei hakka siin rääkima sellest, kas seda on vaja kajastada eelarves või mitte. suur tänu, härra Pullman ja nüüd saab sõna kolleeg Tremosa, palun. suur tänu kallid kolleegid, praegune finantskriis pakub meile võimalust liikuda edasi Euroopa integratsiooniprotsessis. ma tahan keskenduda oma sõnavõtus Euroopa ühise mm, rahandusministeeriumi loomisele. meil on vaja institutsioonilist raamistikku majandusvalitsemisele, tegemist on väga delikaatse teemaga osade riikide jaoks, seda ma tean, kuid me peame sellega järgmiste aastate jooksul siiski tegelema. Euroopa Rahandusministeerium parandaks öö, mm, äh, stiimuleid pakkuvaid äh, Euroopa äh, rahanduspoliitikaid, see võimaldaks ka eurovõlakirju kasutada selleks, et finantseerida Euroopa infrastruktuuri väljaarendamist. Euroopa Liidul on vaja oma vahendeid selleks, et vähendada eelarve puudujääke Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa ühine rahandusministeerium, mis koguks makse Euroopa Liidu tasemel, võimaldaks ka vähendada Euroopa Liidu äh, riikide äh, rahalist osalemist Euroopa Liidu eelarves. Äh, see võimaldaks ka täielikku sõltumatust kulutustes. Euroopa Rahandusministeerium on loomulikult poliitiliseks otsuseks, ja peamiseks küsimuseks siin on poliitilise tahte puudumine või siis äh, pigem Saksamaa poliitilise tahte puudumine. Saksamaal oli üheksakümnendatel aastatel selline lähenemine, et ähm, suruda läbi euro loomine, mis oli osa äh, nende ühinemisprotsessist. Saksamaa peaks nüüd aga liikuma pigem ühe ühtse Euroopa rahandusministeeriumi poole, suur aitäh! nüüd on sõna, palun äh, Äh, härra Ivo Strejček, üks minut. Äh, pane predsedaitsi. Äh, suur tänu. täna hommikust saadik näeme siin, kuidas käib arutelu ja mul on tunne, et õigus on nende poolel, kes ütlevad, et Euroopa Liit tõesti seisab olulisel ristteel on neid, kes pooldavad tugevalt ühenduse meetodit ja teiselt poolt need öö, ähm, kes moodustavad vähemuse ning kes usuvad, et Euroopa Liit peaks jätkama valitsuste vahelise koostöö raames. on ka plaane kasutada erinevat tüüpi Euroopa Liidu makse, mida nimetatakse praegu innovaatiliseks rahastamiseks. räägitakse Euroopa Liidu rolli äh, suurendamist, samuti komisjonile suurema võimu andmist liikmesriikide arvelt. paraku ei ole me, me kuulnud täna hommikul veel äh, nende häält, kes tahaks vähendada Euroopa Liidu programmide ulatust ning samuti agentuuride arvu ning samuti ühtsete poliitikate vähendamist põllumajandusvaldkonnas. härra Klute, üks minut jah, suur tänu. majanduse juhtimine, nii nagu seda välja töötatakse, on ühekülgselt keskendunud säästmisele ja konkurentsipoliitikale. kuid probleem on see, mida ütles kolleeg Hispaaniast enne. nimelt ekspordiga ei arvestata üldse Saksamaa puhul näiteks ja see on üks kesksemaid probleeme euroalal ja tegelikult ka Euroopa Liidus üleüldse. Saksamaa konkurentsipoliitika puhul äh, Äh, on probleem selleks, et äh, sisemajandust äh, koormatakse. tegemist on võitluse päraga, kes maksab kõige vähem palka ja see võitlus toob endaga kaasa pahameele nii naaberriikides kui ka Saksamaa ametiühingutes. ei komisjon ega ka FEE raport kajasta seda probleemi. majanduse juhtimine majanduse valitsus, mis on oma nimega väärt, peab äh, sekkuma ja ta ei tohi vaikida. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Koses, poolteist minutit. suur tänu. mina esindan siin ka eesistujariiki tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal meie sõbrad härra Konvendit ja teised kirjutasid äh, Pariisi äh, müüridele mitte äh, sõnad, vaid teod. aga nüüd tundub, et äh, on tõesti vaja rohkem tegusid, aga mingisuguseid tulemusi ei ole. Euroopa Liidu reaktsiooni kiirus ei vasta sellele, millised on meie vajadused, üheskoos peame liikuma edasi ühenduse vaimus. ja selles osas tahaksin siin viidata meie parlamendi rollile. ka selles osas peame pingutama, et Äh, järgida täielikult kaasotsustamisprotsessi. parlament toetab komisjoni, kuid parlament ei ole olemas selleks, et lihtsalt toetada, et mängida teist viiulit. me peame ühi-, ikkagi mängima ka rolli nõukogu otsustes seda peavad kõik endale praegu nüüd teadvustama ja kui me räägime majandusvalitsemisest, siis see teema kindlasti on proovikiviks. Euroopa Liit peab blogina äh, tegutsema rahvusvahelisel areenil vastavalt rollile, mida me temast eeldame ja mitte siin lihtsalt äh, ähm, rääkima sõnadega, millel ei ole mitte mingisugust tulevikku, aitäh. Uh, uh, suur tänu, härra Kooses, kallid kolleegid, äh, nimekiri kõnele, kõnesoovijate osas on väga pikk kell kaksteist on aga presidendi pöördumine, seega ma kavatsen olla väga karm aja ületamise korral, viis sekundit kõige rohkem, ma tänan teid mõistva suhtumise eest. ja järgmisena saab sõna proua Ferreira. suur tänu, härra president, härra komisjoni president, härra volinik, kallid kolleegid. tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Feiat selle suure töö eest, mis ta on ära teinud kompromissi väljatöötamisel, tema kompromissivalmiduse eest, mis on tema raporti kandvaks talaks. tema lõppjäreldus on, et parlament teatud valdkondades, ka finantsjärelevalve osas, peab seisma nagu üks mees esindama ühte seisukohta ja võitlema Euroopa kodanike huvide eest. ja komisjon ja nõukogu peavad leppima sellise seisukohaga selline lähenemine muutub tähtsaks just sellisel ajal, kus arutatakse õigusloomelist paketti kuue resolutsiooniga, et tegemist on väga tundliku küsimusega ja Euroopa Parlamendil on mitmes osas kaasotsustamisõigust. meie oleme valmis dialoogi pidama ja FEO raport toob välja mõned aspektid, mis on julgustavad. üks sellistest nüanssidest on see, et majanduse juhtimine läheb kaugemale kui karistuste pakett. tööhõive, majanduskasv sõltuvad oma algatusest, meil on vaja võidelda selle eest. Euroopal on vaja välja töötada ka äh, konkreetset ettepanekut Euroopa Valuutafondi loomiseks ja ettepanekuid riigivõlgade vähendamiseks. nõukogul ja komisjonil on see võimalus, neil on võimalus kodanike soovidele vastu tulla proua Ford, suur tänu, parem majandusjuhtimine on väga vajalik, meil peab olema parem ennu-, ennetussüsteem ja hoiatussüsteem. väga paljud riigid on võlatasandi reegleid rikkunud, kuid ei ole hoiatanud meid näiteks nagu Hispaania ja Kreeka kohal hõljuvast ohust. majandusteadus ei ole täppisteadus, vaid keskendu ainult arvudele, sotsialistlik ajalugu näitab meile seda, et plaanimajandus iseenesest ei too kaasa tugevat majandust, majandust ning tsentraliseeritud maksusüsteem või tsentraliseeritud rahandussüsteem ei ole sugugi utopistlikud lahen-, lahendused. palju küsitakse selle kohta, et mida tuleks nüüd siis teha? Äh, tundub äh, tühi äh, lubadus see, et aidatakse riigid välja ja, ja moraalne oht on selles ka olemas inimesed äh, kardavad küll seda Franco-Germani tehingut, aga sellel on võib-olla oma mõtet, kui ra-, turud laenavad raha, siis võib-olla turg peaks kandma ka kulusid, mitte maksumaksja. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Hüübner. kallid kolleegid, nagu ikka, on äh, ka sellel mündil kaks külge, meie reaalsuses on halba ja head, meie tegudes halba ja head. muidugi peab mõistma minevikku, mõistma, mis olid kriisi alused ja Euroopa Liit on oma töö teinud selles osas, kuid täna peame keskenduma siiski tulevikule, nii ülemaailmne kui ka Euroopa majandusjuhtimine, mida me üles ehitame, no homse majandusjuhtimise ülesehitamine. seega peaksime minema kaugemale sellest kriisist. Euroopa ei tegutse vaakumis Euroopa käitub äh, loomulikult ülemaailmses kontekstis ja see kontekst täna on hoopis teistsugune kui aastal kaks tuhat kaheksa. G kakskümmend on võtnud väga see, selge seisukoha kaks aastat tagasi eelarvete päästmise osas, kuid äh, tegutsemise aluseks oli hirm. täna G kakskümmend ei ole üksmeelel, ei ole ühtset äh, huvi nii-öelda. on palju erinevaid huvi, huvisid, mis tulevad mängu maailma majanduse tasakaalustamisel. väga olulist rolli mängivad siin kindlasti põhimõttelised struktuursed muutused, mis oluliselt puudutavad ka Euroopa konkurentsivõimet. valuutade ja vahetuskursside roll muidugi on taevasse tõusnud uus äh, valuutasüsteem on ähm, tohutul kiirusel välja äh, kujunemas. selleks, et asümmeetriliste kohandamistes kriisi vältida, on meil vaja dialoogi ja kollektiivset tegutsemist. kui see meil õnnestub saavutada, siis tekib küsimus muidugi, kas Euroopa suudab oma rolli selles kollektiivses tegevuses täita praegu on meil puudu väga selgelt väga julgest äh, ühtsustavast reformist Eurotsoonis kui me selle reformi edasi lükkame, loobume potentsiaalsest mõjust. praeguses ülemaailmses kontekstis ei saa Euroopa seda endale sugugi lubada. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Goebbels. härra president, kallid kolleegid, Euroopal läheb praegu halvasti, maailmal mitte paremini kui ma kuulan nõukogu seisukohti, siis nemad rõhutasid seda, et üleilmastumine nõuab seda, et Euroopa tasandil ja ka rahvusvahelisel tasandil tuleb tegutseda aga kui me vaatame seda, mis toimub praegu Euroopa Liidus, ja rahvusvahelisel tasandil, siis tuleb nentida, et just nimelt konkreetsed tegevused on need, mis äh, on kõige olulisemad. nii et äh, peamiseks järelduseks kõikidelt tippkohtumistelt on see, et peab jälle kokku kogunema. nii et selline ülemaailmne valitsemine, millega tahab tegeleda nüüd G kakskümmend, ei ole mingisugust alust rahvusvahelises õiguses ega ka ÜRO süsteemis. G kakskümmend lihtsalt ise kuulutaks end, kuulutas end valitsevaks, tegemist on rikaste riikide klubiga, kuhu on kaasatud ka paar tärkava majandusega riiki, kes on äh, niisama väljapaistvad demokraatlikud nagu Saudi Araabia. nii et äh, sama võiks me teha siin ka nende teatistega, mis on väljend-, mis on väljastatud pärast äh, Euroopa Liidu tippkohtumise, lihtsalt tühjad sõnad ja lubadused. Euroopa Liit nüüd kannatab ka selle mini Prantsuse-Saksa tippkohtumise all, kus nemad üritavad meile õige suuna kätte näidata. Kiefer Hofstadt rääkis kasiinodest ja mina tahaksin siia äh, lisada veel selle, et no mängige siis oma mänge, niikuinii midagi enam ei tööta, Euroopa Parlament üritab sääst-, päästa siin siiski Euroopa äh, ühenduse meetodit, suur aitäh! härra Pastos, proua Pastos, vabandust. suur tänu, härra president kõigepealt tahaksin tänada proua Peeresit ja tema abilisi selle raporti eest, et nad koostasid selle raporti, mida me täna siin arutame. on tegemist raportiga, kus tuuakse välja VKE-de eriline roll ja ka räägitakse tulevasest heaolust. Euroopa Liidus on üle kahekümne miljoni VKE ja iga selline ettevõte võiks luua töökohti. see tähendab ka seda, et meil oleks võimalik äh, tööpuudust vähendada. selles dokumendis on ka ettepanekuid majanduslike meetmete kohta, kuidas majanduskriisist välja tulla. väga tähtis on sotsiaalset turumajandust tugevdada. meil on vaja konkurentsitõkkeid vältida ja hoolitseda selle eest, et VKE-del on võimalik saada laenu ning ka toetusi. seda ikka selleks, et luua töökohti. meil on vaja uut äh, ettevõtlusakti selleks, et äh, ka teadmisi kuulutada. innovatsioon on majanduskasvu üks tähtsamaid mootoreid. peale selle on omavahel seotud ka tööstus ja innovatsioon. meil tuleb luua uusi partnerlussuhte. meil tuleb luua suhteid tööstuse ja ülikoolide vahel. meil on vaja partnerlussuhteid, mis arvestab ka tööturu vajadustega. suur tänu! suur tänu, proua Jaagonsaari! komisjon härra president, komisjoni president Barroso ütles alguses, et äh, majandusjuhtimise alased arengud on olnud nii kiired, et äh, alles kaks aastat tagasi keegi ei oleks üldse unistanudki sellisest asjast. aga kiirus ei ole ju ometi kõige olulisem, olulisem on vaadata seda, kas see kihutav rong ka õigel rajal on ja Peresi raport liigub minu meelest täiesti õiges suunas Peresi komisjon jätkab oma tööd ja mõistlik oleks kuulata ära ka neid, kes on teistsugusel arvamusel majandusküsimustes, näiteks nagu Nobeli preemia laureaat Krugman, kes ütleb, et äh, rahandusministrid toovad praegu äh, töökohtasid, töökohti ohvriks meil peab olema mingisugused reaalmajanduslikud indikaatorid äh, vaesuse kohta. Olle Schmidti sõnad valmistavad mulle pettumuse nimelt, eh, et Euroopa tasandil ei ole võimalik eh, ühtsust, ühtsustada neid küsimusi, see on tõsine pettumus temalt, tema ju ometigi tahtis ka öelda, et meil on vaja sügavamat Euroopat. Eh, suur tänu, järgmisena saab sõna proua Ivanova. kallid kolleegid rakkerühma raportis nõuame me ühenduse lähenemist Euroopa Euroopas me tahame Euroopa siseturu valmis lõpuni ehitada kodanike huvides. kompromiss, milleni me jõudsime, oli väga oluline. puudutas see kasvu- ja stabiilsuspakti, kuidas see peab toimima, kuidas konsolideerida eelarveid ja millised on Euroopa Liidu ees, strateegilised eesmärgid? eriti tähtsad olid otsused ühtekuuluvuspoliitika ja VKE-de kohta. ühtekuuluvuspoliitika kindlasti panustab energiatõhususse, üle-euroopalistesse võrkudesse, mis kõik kindlasti omakorda panustavad jätkusuutlikkusse arengusse. VKE-d on äh, tulevase kasvu mõistes väga olulised ning, ning tuleks anda täiesti uus määratlus äh, VKE-dele, tuleb julgustada ettevõtlust, tuleb astuda konkreetseid samme selleks, et näiteks halduskoormatki vähendada. ja me tõesti loodame siiralt, et äh, meie ettepanekud viivad konkreetsete sammudeni Euroopa Komisjoni poolt, eriti liikmesriikide poolt. me ei peaks enam aega raiskama, meie kodanikud eeldavad meilt kiirelt lahendusi, suur tänu! suur tänu! ma näen, et siin äh, kolleegid lehvitavad entusiastlikult äh, minu suunas. kui ma teile vastu lehvitan, siis teie nimi on kirjas. nii et äh, teil ei ole vaja enam liitlasi, kes ka oma käed juurde panevad sellele lehvitusele. ma tegelikult üldse ei tea, kas te üldse saate sõna vaba mikrofoni vooru ajal, aga sellepärast, et aega on meil vahe, vähe, järgmisena sõna härra Kalf-, Kalfä. suur tänu, härra esimees majanduskriis on eh, erinevaid liikmesriike tabanud erinevalt. kuid eh, kuigi mõned majandusteadlased ütlesid, et eurotsooni tabaks see ühtemoodi, ei ole see nii olnud eurotsoon ei ole taganud ühtekuuluvust majanduses, eurotsooni riigid on täna väga erinevad võrreldes euro kasutuselevõtu ajaga. on ilmselge, et stabiilsuspakt ei hõlma endas korrektseid indikaatoreid ja seega sanktsioonide automatiseerimine ei too lõpuks äh, häid tulemusi. minu meelest äh, mõju selleks ei ole sugugi, mõju ei saa olema hea kõikidele liikmesriikidele. ja majandusklišeede kasutamine toob probleeme ainult äh, lisaks. minu meelest on vastus täiesti selge, liikmesriigid peaksid oma majandusi niimoodi harmoneerima, et äh, tulemustes, tulemused oleksid ühed ja seesamad. meil on vaja rohkem äh, ühenduse vahendeid ning tagada Euroopa Liidu eelarve sõltumatust, eriti on vaja rõhutada omavahenditele, härra Engel, poolteist minutit. lugupeetud härra esimees, kriis ei ole kaugeltki läbi ja seda näitavad ka mitmed faktorid, tegemist on pigem integratsioonikriisiga ja seda näitab veel kord äh, südamlik Deauville'i kokkulepe, mis äh, loob illusiooni suurtest liikmesriikidest, aga küsimus seisneb selles, et kes veel üleüldse oma suuruses edasi eksisteerivad nüüd. nüüd kuus-seitse protsenti maailma rahvastikust kannatavad allakäiva majanduse all ja kas see, kui me omavahel konkureerime, kas me siis suudame rahvusvahelise konkurentsi äh, vastu seista või võib-olla me peaksime pigem distsiplineeritult alluma ühenduse meetodile ja sel viisil saaksime väljakutsetele vastu seista. Euroopa Liidul on selleks vaja vahendeid, uuenduslikke vahendeid ning finantsperspektiivid on heaks võimaluseks just nimelt nende üle ka järele mõelda. nüüd ähm, arengu ning teadustegevuses, samuti ka välispoliitikas mis kasu sellest on, kui luuakse järjekordne Euroopa diplomaatiline asu-, asutus, ilma et me kasutaks ära vahendeid, mis meil juba olemas on, tuleb anda liikmesriikidele suuremaid vahendeid selleks, et äh, konsolideerida oma tööd ning äh, samuti Euroopa Liidule vahendid selleks, et äh, ta saaks oma tööd teha, saaks teha seda, mida kodanikud neilt nõuavad. palun, härra Valts härra härra president, kuuldes seda arutelu siin täna hommikul, on näha, et me oleme väga palju tööd ära teinud ja ma arvan, et me võime seda selgel häälel ka välja öelda. meil siin finants, majandus ja sotsiaalkriisi vastu võideldes oleme ära teinud väga palju tööd, seda näitavad ka need kuuskümmend muudatusettepanekut, mis tehti esialgsele raportile. nüüd äh, on äh, kriisikomisjoni tööd ühe aasta võrra pikendatud ja mina arvan, et see on väga õige kriis ei ole läbi. just praegu nägime, kuidas Iirimaal õnnestus napilt pankrotist äh, pääseda, me ei ole riikide eelarveid äh, tasakaalu viinud, seepärast ei ole meil siin ka põhjust äh, rõõmu tunda. reformidega tuleb edasi minna ja oleks liiga vara lõpetada arutelu kriisi põhjuste ja tagajärgede üle. seepärast oleks väga vale öelda, et kriisikomisjon on oma töö ära teinud ja tema mandaat tuleks lõpetada. me peame jätkama sealt, äh, mida oleme siiamaani saavutanud ja minu arvates on see raport, mis esitatud, ka väga hea. seda näitab ka see, et kriisikomisjon võttis selle väga suure häälteenamustega vastu. jah, teatud osades oleks võinud raportis veel kasutada kompaktsemat sõnastust, kuid siiski tuleb öelda, et tegemist on kõigest vahearuandega, mitte aga lõpptulemusega minu arvates on väga tähtis veel see, et kriisikomisjoni mandaadi teise poole puhul jätkaksime seda tööd, mida on alustatud ja me peaksime mõtlema, kus ja millal meil oleks kriisikomisjoni aruteludes võimalik leida toetust ka teiste poolt, suur tänu! tänan ja nüüd äh, Kansian poolteist minutit suur tänu, president. ma olen kuulanud täna hommikust arutelu suure tähelepanuga, aga me peaksime veelgi rohkem pöörama tähelepanu nendele vahenditele, mis on hästi välja töötatud. peame rohkem tähelepanu pöörama Euroopa Liidu sisemisele ühtsusele mis puudutab äh, vahendeid, siis me oleme teinud märkimisväärseid edusamme. seetõttu oleme arvamusel, et me liigume õiges suunas. aga ma ei saa aru sellest, milline on meie strateegia, me räägime pidevalt stabiilsusest, aga suhteliselt hilja. räägime majanduskasvust inimesed kutsuvad äh, üles äh, tooma ohvreid, et äh, saavutada stabiilsus, aga vaadakem majanduskasvu poolt. tööhõive on võtmetähtsusega küsimuseks praegusel hetkel ja kui me sellele tähelepanu ei pööra, siis meie tehtud töö hea ei ole. ma usun tõepoolest et kui mõelda Barroso viimasele kõnele, siis äh, tõesti peab Euroopa Liidu strateegia finantsturgudel olema selge, aga selle kohta ma ei kuulnud mitte midagi täna hommikul. me ei soovi, et liikmesriikidel oleks siin äh, lõtv lähenemine, tihtipeale on siin palju valesti mõistmist. härra Karins, poolteist minutit, palun. president, volinik nõukogu esindaja. viimase kahe aasta jooksul on Euroopa Liidu kodanikud väga palju kannatanud kriisi tõttu. ka minu äh, koduriigi kodanikud, lätlased, on kannatanud. Äh, riigi majandus on langenud kahekümne protsendi võrra ja töötus on kasvanud kiiresti ja minu kaasmaalased on aru saanud, et taolises hädaolukorras on vaja rakendada erakorralisi kiireloomulisi meetmeid. millised meetmed me peaksime võtma, et meie riigi rahanduses korda luua? lätlased, minu kaasmaalased on suure kannatlikkusega suhtunud kolmekümneprotsendilisse äh, palga vähendamisse ja maksude tõstmisesse. Äh, nende meetmete tulemusel on kindlustunud meie finantsstabiilsus, kuid äh, mul on, ma avaldan oma pahameelt, sest täna ma lugesin, et Prantsusmaa ja Saksamaa ei taha tugevdada Euroopa Liidus majandusjuhtimist, vaid soovivad seda nõrgendada. kas see tähendab seda, et minu äh, Äh, kaasmaalased äh, äh, suhtusid mõistvalt nendesse meetmetesse ilma asjata. kas me tõesti tahame sellist olukorda, et suurriigid jätkavad nii, nagu nad on harjunud tegutsema? me peame järgima komisjoni poolsed ettepanekud, et kehtestada tugev finantskontroll. järgmisena härra Hokmark. me peaksime sõnaselgelt välja ütlema ühe asja, et ülemaailmne majanduskriis Äh, on põhiliselt löönud Euroopa ja USA majandust. teistes maailmajagudes on aga majandus kasvanud, aga mitte Euroopas ja USA-s. ja see on seotud eelkõige liigsuurte kulutustega ja äh, kasvu puudumisega, mis on meie üks suuremaid väljakutseid. me peame käivitama kasvutrendi, kuid selleks meil on vaja stabiilset riigirahandust ja seetõttu mulle tekitab muret, äh, nii nagu eelkõneleja ütles, et mõningad Euroopa riikide juhid räägivad enam-vähem paindlikest eeskirjadest stabiilsuspaktile ja ka aluslepingu muutmisest. ma ei arva, et Euroopa vajaks aastakümneid äh, kestvaid arutelusid aluslepingute muutmise kohta, see toob kaasa desintegratsiooni ja mitteintegratsiooni. me peame tugevdama stabiilsuspakti, eh, et see oleks nii palju automaatseid eh, karistusi kui võimalik. ja me peame tagama eh, eelarve puudujääkide vähendamise, samal ajal kui me viime läbi reforme, et avada meie majanduse majanduskasvule, avada Euroopa piirid ja avada Euroopa konkurentsile see on tee tulevikku ja seda peaks arutama G kahekümnes ja see peaks olema ka Euroopa tegevuskava põhieesmärk. tänan. järgmisena härra Skilakakis. Berese raportis, mis on üks meie päevakorrapunkte täna lõikes kolmkümmend kaks räägitakse sellest, et teatud liikmesriigid ja ilmselt selle all on mõeldud ka minu koduriiki Kreekat, hetkel ei suuda kokku panna tõelist majanduse taastamise kava. ja kõik kahe tuhande kaheteistkümne aasta avanevad võimalikud äh, valikud avalike sektorite kulude kärpimise, maksude suurendamiseks, valitsussektori koguvalla vähendamiseks, see on väga oluline äh, selliste riikide jaoks nagu Kreeka ja teiste riikide, sest mitmed jõud tegutsevad vastupidises suunas ja teda on oluline toetada perese raportis esitatud seisukohta. eriti kui me räägime äh, avaliku sektori võlaprobleemist ja võrdleme Äh, ennast nende riikidega, kes on ilma jäänud juurdepääsust rahvusvahelisele rahaturgudele ja samal ajal on neil vaja oma eelarve puudujääki vähendada, kuid neil on vähe võimalusi. selleks on meil vaja tagada juurdepääs rahaturgudele ja kui meil ei ole juurdepääsu, siis me ei suuda ka majandust elavdada. see on oluline meie kodaniku jaoks ja me peame inimestele tõtt rääkima olukorra kohta. suur tänu järgmisena vaba mikrofoni voor. kolleegid, arvestades järele jäänud aega, on mul võimalik anda sõna umbes kümnele kolleegile. võib-olla osa nendest ei ole hetkel saalis ja ma palun kõigil rääkida nii lühidalt kui võimalik, ma vabandan selle pärast, kuid kahjuks ma ei suuda siin eeskirju rikkuda. härra Klaar, palun. härra Kelly, palun, üks minut jah, üks minut. täna hommikul ta, ta, tahaks välja tuua kaks kõnet, kõigepealt äh, proua Hübner ütles, et Euroopa de facto ei olegi olemas ning teiseks äh, Euroopa ei saa elada äh, järeleandmistest. me oleme praegu sellises olukorras, kus üksteist protsenti on meil töötust, tohutu riigivõlg, tohutu vaesus ja samas kui teised riigid majanduskriisi äh, koormat meiega ei jaga, siis meie ka enam ei, äh, ei toeta teisi, vastasel korral me lihtsalt ei ole enam konkurentsivõimelised ja suurendame lihtsalt vaesust Euroopa Liidus. nüüd Euroopa sees ei pea me ainult rääkima äh, probleemidest, vaid peame ühiselt tegutsema. miks mitte luua selline äh, äh, nõukogu, millest ka täna on räägitud, kes aitaks siis majandusjuhtimist tugevdada? suur tänu. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra president. ma olen rahul sellega, et majandus, parema majandusjuhtimise raport on teoks saanud, tahan tänada raportööri härra Veiot, majandusjärelevalve küsimus on väga tähtis, see aitaks meid vältida tugevasi, tulevasi majanduskriise. samuti pean väga tähtsaks koordineerimise tõhustamist liikmesriikide vahel. tahan toonitada majandusjuhtimise koordineerimise tähtsust ühenduse tasandil ja liikmesriikide tasandil. ühenduse lahendused võivad ka meil paremini analüüsida ühenduse majandustegevust president, ma tahaksin kõigepealt äh, rääkida Prantsuse-Saksa ettepanekust. lõpuks tuleb ikkagi positiivselt reageerida, sellepärast et aastalt kaks tuhat seitse alates oleme me rääkinud, et Saksa-Prantsuse mootor puudub Euroopa Liidus ja äh, nüüd äh, on uuel lepingul nagu orjanduslik varjund äh, Prantsusmaal on nüüd olukorras, mis on väga raske ja samas peab äh, konstateerima, et äh, mitte ühtegi positiivset ettepanekut äh, ei ole tehtud, nii nagu Peresi raportis, sest meil on tõesti vaja tõelist majandusjuhtimist Euroopa Liidus, tänan. suur tänu, kolleeg Penova, palun suur tänu. president, volinik, kriis on väga keeruline nähtus ja ma tahaksin tuua paar põhipunkti välja oma lühikese kõneaja tõttu. väga palju on rõhutatud riigivõla küsimust, aga tegelikult on ka teised kriteeriumid väga tähtsad. avaliku sektori võlga tuleb kontrollida, sest äh, avaliku sektori võlg vähendab majanduskasvu, suurendab tööpuudust. aga samas me nahutame neid, kes ei ole tegelikult kriisi põhjustanud. tööpuudus halveneb, majandus- ja sotsiaalolukord halveneb ning äh, seetõttu on osutunud väga raskeks sotsiaalsektori äh, Äh, haldamine, et kriisist välja tuua. ja samuti tuleks lahendada maksuparadiiside küsimus. In the future I propose we have proua Jäätenmägi meil peaks olema tulevikus üks majandusasjade esindaja, meil peaks olema majandusküsimuste kõrge esindaja, nii nagu meil on välispoliitika kõrge esindaja. ja siis me saaksime kaks voliniku kohta kokku liita tulevikus. seda esiteks ja teiseks on häbiväärne, et me ei suuda rääkida ühel häälel G kahekümne kohtumistel. Euroopa Liit aitab äh, Sarkozyd ja G kahekümne juhti. tulevikus peaks Euroopa Liidul olema üks inimene, üks ametiisik sellel kohtumisel ja me peaksime rääkima ühel häälel, tänan. härra Kiigold, üks minut, palun. jah, Mr Rehn, Mr Rehn, yes. härra Rehn, eile õhtul ma olin tõesti teie kaaskannataja pressikonverentsil, siis kui te pidite esitlema seda kokkulepet, mis ei põhinenud ainult teie ettepanekutel. järelevalvepakett on meile näidanud, kuidas parlament ja komisjon saavad teha koostööd ja saavutada häid tulemusi ja seda meil tuleb ka nüüd teha, kui me vaatame defitsiidi ja võlamenetlusi. sama puudutab ka teie head ettepanekut äh, makromajanduse teemal. meil äh, tuleb äh, saavutada hea kokkulepe, nii et need riigid, kellel on defitsiit ja need, kellel on ka ülejääk, võiksid omavahel kokkuleppele tagada tugev euro ja ma loodan, et enamik siin kojas toetab teie ettepanekuid. härra Portas, üks minut, palun härra president, kuna Prantsusmaa, Saksamaa partnerlus äh, siin äh, parlamendis äh, enam kohta ei leia, siis mul on küsimused komisjonile ja nõukogule. kõigepealt miks me oma meetmetega järjest suurendame puudujääki ehk defitsiiti ja edasi tõukefondide kasutamine. lühiajaliselt puudujääk siis suureneb, intressimäärad tõusevad ja mis äh, juhtuks siis, kui me sanktsioneeriksime lollust ja mm, arrogantsi? härra Prons, härra president, me soovime majanduskasvu, aga arengu maade konkurents äh, moonutab äh, meie tööstussektorit ja me saame konkureerida nendega ainult siis, kui meie tööliste standardid alanevad. me peame kaitsma oma majandust ja tugevdama konkurentsivõimet me soovime parandada majandusjuhtimist Euroopa Liidus, aga majandused on liikmesriigiti väga erinevad ja üks äh, majandusretsept ei sobi kahekümne seitsmele liikmesriigile, igaüks peab välja kirjutama oma retsepti. majanduskriis algas pankade tegutsemisega äh, ja valitsused on nüüd äh, rutanud neid päästma. me peame tugevdama pankade krediiditegevust, pangad peavad teenima meie majandusi, mitte järgima oma eesmärke ja nad kindlasti ei peaks olema kasusaajad meie kõigi taskutest. härra Kozlovski, üks minut, palun. No? Oh, yes. härra Kozlovski, kas ta on kohal? ei ole siin. härra Kozlovski üks minut, te kas võtate sõna või äh, kaotate selle võimaluse? ma juba rääkisin, härra president. härra Kozlovski ja teil on sõna <laughs> jeszcze raz mówię, ja na początku już występowałem, ja zabrałem... Ma juba rääkisin alguses, härra president vaba mikrofoni raames ma juba kõnelesin. Well uh, you obviously not Mr Mesheros and Mr Mesheros was on the list before you Mr. härra Mesheros oli enne teda, teid nimekirjas, palun, teil on sõna. Az Európai Unió történetének legsúlyosabb társadalmi és gazdasági válságát éltük el. Suur tänu! majandus- ja sotsiaalkriis on üks kõige suuremaid probleeme Euroopa Liidu ees meil on probleeme finantsreguleerimisega ning mulle tundub, et Euroopa Liidu vastused kriisile on jäänud hiljaks. eelkõige liikmesriikide vastused kriisile pole harmoneeritud. nüüd peaks tegema nii, et meil oleksid olukorrale kohandatud mehhanismid, et Euroopa Liit saaks oma jõududele loota minu arvates oleks vaja erikomisjoni tööd pikendada, sellepärast et kriis pole läbi, finantsturud pole stabiliseerunud, liikmesriigid peavad kulupoliitikaid harmoneerima ning siseturu arendamine on väga oluline element eh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias selleks, et majanduskasvu ja töökohti luua samuti on tähtis innovatsioonile ja teadusuuringutele raha eraldada, suur tänu! härra Kirillov, üks minut. härra Papadopoulou, üks minut. tänan, president. Euroopa Liit on praegu ristteel ülemaailmne majandus- ja finantskriis mõjutab meie energiavarustuskindlust, suurendab vaesust ja seetõttu on oluline rakendada meetmeid. selleks on meil vaja suuremat ühenduse solidaarsust ja paremat tegevuste koordineerimist, et tagada majanduse elavdamine Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles tagama rohkem Euroopat ja vähem bürokraatiat, toetama VKE-sid, looma töökohti, äh, tagama suurema raharingluse kättesaadavuse olulisemate sektorite arendamiseks. me peame tagama äh, sellised fiskaal- ja majanduspoliitikad, mis teenivad Euroopa Liidu huve. meil on vaja äh, moodustada vastav fond, mis tagab parema majandusjuhtimise Euroopas. seega on oluline, et Euroopa Parlamendil on võimalus sõna võtta selles küsimuses, arvestades neid tõsiseid väljakutseid, mis seisavad Euroopa Liidu ees. Uh, kolleeg Lamberts tahaksin nõukogu ja komisjoni poole pöörduda tuua, tuua välja eh, majandusjuhtimise projekti kolm puutust. kõigepealt meil on väga eh, range eh, defitsiidikontrolli distsipliin, aga investeeringute puhul oleme me liiga paindlikud. me peaksime siiski rakendama ranget distsipliini ja kontrolli mõlemal puhul, sellepärast vastasel korral majandusjuhtimine ei toimu, toimi teiseks, me oleme loomulikult huvitatud sellest, et kulutusi kontrollitakse, aga vaja on ka piisavalt sissetulekut, eelarve tasandil on väga tähtis äh, rahaliste vahendite kontrollimine ning kolmandaks, äh, meil on ka tegemist demokraatia defitsiidiga, äh, ma tahaksin siin rääkida sellest task force'ist, rakkerühmast, mis loodi, kes pole Euroopa Parlamenti nagu, Euroopa Parlamendist nagu kuulnudki midagi. tänan. härra Le Grip, üks minut. suur tänu. tahaksin keskenduda ettevalmistustele G kahekümne 20 mm, korraldamiseks, siin me rääkisime majandusjuhtimisest, vajadusest majandusjuhtimist tugevdada, tagada majandus- ja kasvupakti rakendamine ja nii edasi. aga tahaksin kiiresti ka rääkida nendest väljakutsetest, mis meie jaoks on kõige tähtsamad ja G kahekümne jaoks eriti, mida minu arvates tuleks kindlasti käsitleda eh, järgmisel G kahekümne kohtumisel, nimelt ühisraha ja eh, tooraine väga kõiguvad hinnad. Need ähm, elemendid mõjutavad majanduse tasakaalu maailma tasandil ning seetõttu on tähtis, et Euroopa Liit koondaks oma jõud, et töötada välja ühised seisukohad järgmise G kahekümne kohtumise jooksul. suur tänu. kirja Luhan, Jaan Lepto proua Luhan. efektele kriisi ees. president, kallid kolleegid, kriisi äh, tagajärjed jätkuvad ja mõjud jätkuvad ja selles kontekstis ma tahaksin meenutada äh, ühtekuuluvuspoliitika tähtsust meie sotsiaalmajanduslikus poliitikas. ja samal ajal tahaksin rõhutada äh, et see poliitika on siin äh, on tingimus, see on oluline meie majanduse taastamise kava elluviimiseks, see loob lisandväärtust ja toetab meie arengu eesmärke ja jätkusuutliku arengu eesmärgi ja samal ajal see tõestab ka solidaarsust Euroopas, meil on vaja suuri investeeringuid infrastruktuuri, eelkõige transpordisse, energeetikasse ja sidetehnoloogiasse. me vajame Äh, suuri investeeringuid äh, mitmetest äh, finantsallikatest, sealhulgas ka era- ja avaliku sektori partnerluse põhjal ja ka erainvesteeringuid. minu arvates ei ole neid vahendeid täiel määral ära kasutatud. proua Tati, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada Diego Feiot, Äh, väga hea raporti eest ning ambitsioonikate ettepanekute eest. Euroopa Parlamendil on oma koht otsustavas arutelus, mis puudutab Euroopa Liidu tulevikku. Äh, Kreeka kriis äh, tõi välja kõik need puudused, mis õõnestasid Euroopa Liidu majandusjuhtimist. kuulasin ära härra Feio ettepaneku eh, tagada finantsstabiilsus ja loomulikult me peame eh, alustama probleemi juurtest. nimelt eh, majanduskasvu ja stabiilsuspakt ja äh, pakti täitmine on väga tähtis, samuti on olulised sanktsioonid eelarvete tasakaal liikmesriikides ei ole populaarne teema, see, aga me peame ka seda arvestama, tänan suur tänu, proua Brinkevitš-Jute, üks minut. suur tänu, president, volinik, majanduskriis raputas kõiki Euroopa Liidus. järjest rohkem tuleme oma liikmesriikides vaesust ja nüüd näeme, et äh, majandusjuhtimise ja kriisist väljatuleku plaanid liikmesriikides on halvasti koordineeritud, on puudulikud, ja eh, liikmesriike sunniti kulutusi vähendama, eh, oma riigivõlga kontrollima, kuid samas unustati kodanike huvid näiteks kõige rohkem on praeguse kriisi tingimustes ohustatud naised, kes eh, keda ähvardab vaesus ja muide eh, viimane aeg on hakata koordineerima oma algatusi kõikides valdkondades, et kriisist üle saada, tänan. härra Möltser, üks minut, palun. finantshaide börsimonopol on kaasa toonud eh, selle, et valuutad on langustrendis üle kogu maailma ja ka Hiinaga on meil mitmeid eh, probleeme Euroopas meil peaks olema sekkumine valuutaturgudesse, mitmed globaliseerumisega seotud probleemid on meile peale turutud, jaapanlased edendavad konjunktuuri, hiinlased toetavad eksporti, ameeriklased tegelevad äh, valuutaküsimustega ja teiste riikide majanduspoliitika on kahjulik Euroopa Liidule ja G kahekümne kohtumistel me peame need teemad äh, tõstatama. maailmaturg on üle ujutatud Hiina odavate toodetega ja kui valuuta on kunstlikult alahinnatud, siis seda saabki teha. tegemist on väga ohtliku mänguga, mis äh, minu arvates võib kogu maailma majanduse kukutada. tähtis on äh, ka tippkohtumisel lõpetada pangandustehingu maksust rääkimise. kolleegid, nüüd äh, sõna saab proua Peres kaheks minutiks suur tänu, härra president, suur tänu kolleegidele sõnavõttude eest, nende panuse eest. kõigepealt, härra Tiil, väga tähtis on reformida ühtekuuluvuspoliitikat me peame analüüsima ühtekuuluvuspoliitika tulemusi ja, ja tõesti võib-olla saaks mingisuguseid puudusi, tasakaalutust vältida ja seetõttu analüüsime objektiivselt, mis on toimunud viimaste aastate jooksul. nüüd paljud võtsid täna siin sõna ja rääkisid Euroopa Liidu tähtsusest maailma majandusjuhtimises tegemist on tõesti strateegilise küsimusega Euroopa Liidu jaoks praegu, kui rahade sõda eh, on vallandunud ja eh, Euroopa Liidul peaks olema õige tee valitud nii sisemiselt kui ka eh, väljaspool Euroopa Liitu. oleme ühtsed ja esindame end ühtselt ka väljaspool Euroopa Liitu. minu kolleeg Goebbels ütles õigesti, maailma majandusjuhtimine ei saa olla meie ainus ja põhieesmärk, igalühel on oma koht selles süsteemis, see on nagu vastukoja ÜRO peasekretäri sõnavõtule eile, kes toonitas samuti tulevikus ülemaailmse majandusjuhtimise ja koordineerimise tähtsust. vastan ka kolleeg kolleeg äh, Lambertile, avaliku sektori investeeringud on tähtsad. meie oma raportis sa-, nõudsime samuti, et Euroopa Komisjon vaataks läbi investeerimisvajadused igal aastal eraldi erasektori ja riigisektori kaupa, et tõesti ko-, koostada pikaajaline efektiivne investeerimisstrateegia, mis teeniks Euroopa kodanike huve, nii et meil oleks jätkusuutlik investeerimisstrateegia, ja äh, Euroopa solidaarsuse kontseptsioon. tänan. härra Feio, kaheks minutiks. president, ma tahan alustuseks avaldada tänu kõikidele kolleegidele, kes andsid oma panuse äh, selles arutelus kuni viimase hetkeni. ja nüüd on saabunud aeg minna üle sõnadelt tegudele. pärast hääletust, mis ma loodan, saab olema positiivse tulemusega, äh, saab parlament oma seisukoha majandusliku juhtimise küsimuses, kaitstes äh, suuremat läbipaistvust suuremat avatust, kaitstes majanduslikku juhtimist kui eesmärki kahekümne seitsme liikmesriigile, mis on suunatud majanduskasvu tagamisele ja suuremale tegevuse koordineerimisele, tugevamat äh, valuuta ja majandusühendust, suuremat koolitust ja tõhusust Euroopat kõigile, kuigi hääled on meil erinevad, kuid diskursus on meil üks. sellist Euroopat, äh, millele on nii nõukogu, komisjoni kui ka parlamendi seisukohad, mis on omavahel kooskõlastatud. Äh, selline Euroopa ei sobi kahe partneri tippkohtumistele Äh, kuid äh, meil on vaja sellist Euroopat, kus arvestatakse Euroopa kodanike arvamust ja me peame rõhutama Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide olulist rolli selles tegevusvaldkonnas. et neil oleks võimalik avaldada ka oma seisukohta makromajanduse järelevalvemeetmete kohta oma koduriigis ja ka Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend kohta ning et oleks võimalik hoolikalt jälgida ka seda, kuidas toimub kasvu- ja stabiilsuspakti tugevdamine. ja ma kohe lõpetan, härra president. ja see on õige hetk äh, positiivse arutelu läbiviimiseks praegu esitatud küsimustes. ja järgmisena komisjoni nimel härra Olli Rehn viieks minutiks härra president austatud äh, parlamendisaadikud kõigepealt äh, sooviksin tänada raportööre Peresi ja Feiot ja kõiki parlamendi liikmeid väga sisuka arutelu eest. ma hindan parlamendipoolset panust, mis äh, kajastab nende küsimuste tähtsust, mis täna on olnud arutlusel tahaksin natukene kommenteerida, teha märkusi ja vastata küsimustele, mis on esitatud. alustan äh, rahvusvahelise maastikuga. majandus äh, üle kogu maailma on ebatasakaalus, äh, tuleb tähelepanu pöörata taastumisele ja töökohtade loomisele G kahekümne ministrite kohtumine täna ja tippkohtumine kahe nädala pärast ähm, peavad aitama kaasa rahvusvahelise poliitika koordineerimisele, et tasakaalustada majanduskasv. kõik äh, riigid peavad andma oma osa et äh, saavutada tasakaalu. Need riigid, kellel on ülejääk äh, eelarves, peavad edendama sisetarbimist ja need, äh, kellel on puudujääk, peavad rohkem tähelepanu pöörama ekspordile. me räägime siin miljonitest töökohtadest maailma majanduses ja Euroopa Liidus. Euroopa Liit pooldab tugevamat ja stabiilsemat majandussüsteemi vahetuskurss äh, peaks olema majandustegevuse äh, aluseks, me peame saavutama jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise samal põhjusel on Euroopa Liidu jaoks väga oluline tugevdada ja reformida oma majandusjuhtimist. raportid, mis koostati äh, kolleegide Peresi ja Feio poolt, on väga oluliseks panuseks sel teemal. Euroopa Komisjoni viimased äh, õigusloome ettepanekud, kui need vastu võetakse, teevad äh, olulise sammu edasi tõeliselt toimiva ja kindla majandusliidu suunas. siin esitati küsimusi komisjoni arvamuse kohta, mis puudutab äh, lõive ja maks äh, finantsinstitutsioonidele ja me peaksime oma seisukohti selgitama. tehti ähm, erinevaid sõnavõtte seoses selle teemaga. meil tuleb äh, oma finantssüsteemi reformida ja me peame äh, säilitama tegutsemishooga G kahekümnel komisjon on välja tulnud ettepanekuga, mis puudutab stabiilsusmaksu või panganduslõivu, nii et äh, pangandus- ja finantssektor kannaks äh, neid kulusid, mida on põhjustanud kriis Nad peaksid andma oma panuse ka tulevikukriiside lahendamisesse. see ettepanek äh, on juba laual ja osades liikmesriikides seda rakendatakse. teiseks, Euroopa Komisjon soovib, et äh, finantssektor äh, mängiks rolli kriisikulude katmisel ja seetõttu on Euroopa Liit ja komisjon pühendunud äh, sellele, et suruda läbi finantstehingu maks äh, globaalsel tasandil. kolmandaks, vahepeal on komisjon tulnud välja ettepanekuga, mis puudutab Euroopa Liidu omavahendeid. ettepanek seisneb selles, et finantssektor äh, teeb finantstehingumaksuga võrdse makse Euroopa Liidu tasandil. nii et me oleme pakkunud välja finantstegevuse maksu kui omavahendite kogumise võimaluse ja me oleme, nagu ma ütlesin, pühendunud ka finantstehingu maksu läbisurumisele globaalsel tasandil. härra Feio raportis äh, sisaldub ettepanek luua Euroopa Valuutafond. Euroopa Komisjon pooldab äh, alalise mehhanismi loomist äh, kriiside ennetamiseks ja lahendamiseks. sellel peaks olema kaks elementi või mõõdet. kriisi ennetamisel peaks olema rõhk ja teisel kohal on kriiside lahendamine, sest parem karta kui kahetseda. mis puudutab äh, kriiside lahendamist, siis juba mais äh, ütlesime selgelt, et äh, töökindel kriiside lahendamise mehhanism euroalal on vajalik Euroopa Komisjon plaanib teha ettepanekuid äh, kriisi lahendamise mehhanismi loomiseks äh, lähiajal. paar äh, üldist põhimõtet on ka esile tõusetunud. kriiside ennetamine ja lahendamine peavad käima käsikäes. igasugune finantsabi peab äh, olema allutatud rangetele tingimustele alaline mehhanism peab äh, vähendama moraalseid riske ja pakkuma stiimuleid äh, liikmesriikidele, et nad järgiks äh, kindlat fiskaalpoliitikat ja samuti peab pankadel olema stiimul edendada jätkusuutlikku laenupraktikat. härra Schmidt pakkus välja mu muudatusettepaneku, mis puudutab vabatahtlikku osalemist äh, mitte euroala riikidele sanktsioonisüsteemi. nagu te teate, siis kõigepealt me pakume selle režiimi välja euroala riikidele ja teise sammuna kõikidele liikmesriikidele. komisjon äh, toetab seda muudatusettepanekut, mille eesmärk on mitte euroala riikide kaasamine sanktsioonide süsteemi vabatahtlikkuse alusel. president, ähm, austatud ähm, parlamendisaadikud, me oleme saavutanud ähm, rahuldavat edu rakkerühmas ja on toimunud äh, lähenemine selles osas, mis puudutab komisjoni algatusi majandusjuhtimise teemal. me keskendume ennetustegevusele ja paneme rõhu volinik, president katkestab, volinik jätkab. volinik, ma üritan teid aidata austatud äh, kolleegid, me ei peaks iga kord äh, asja üle kordama, tegemist on olulise aruteluga. palun võtke istet ja ärge vestelge omavahel. ja komisjon võiks varsti lõpetada, sest ka nõukogu soovib sõna saada tänan, härra president, ma olen suhteliselt harjunud juba sellega, aga siiski tänan teid äh, abi eest ja lähen nüüd lõppsõnade juurde. tahan tähelepanu juhtida sellele, et äh, olgugi, et äh, rakkerühmas on toimunud lähenemine komisjoni ettepanekutele, õigusloomeprotsess alles algab. me oleme nüüd äh, algusfaasi lõpus arvatavasti, aga tavaline õigusloome ehk seadusandlik protsess on alles alanud ja Euroopa Parlament äh, ka seadusandjana mängib loomulikult äh, otsustavat rolli. soovime teiega koos tegutseda ja kutsume üles äh, nõukogu ja parlamenti võtma vastu seadusloomalased otsused järgmise aasta suveks. nii et majandusjuhtimine jõustuks suvel kaks tuhat üksteist, nii et meil oleks võimalik tõhusalt hakata tegutsema selles vallas. härra president, austatud äh, parlamendiliikmed, siin on kaalul äh, Euroopa Liidu usaldusväärsus, kui me räägime majandusjuhtimise jõustamisest ja ma kinnitan teile, et ühenduse meetod on tõesti see, mis paneb Euroopa Liidu tõhusalt toimima ma kuulasin teid äh, väga tähelepanelikult äh, ja hindan teie pühendumust äh, ühenduse meetodile. härra Toll, härra Schulz, härra Verhofstadt ja härra Kohn-Bendit, kõik juhtisid sellele tähelepanu. ma ei küündi küll sellisele kõneosavusele nagu äh,, nagu teie nii et äh, demonstreerigem äh, koos, et äh, ühenduse meetod toimib ja see peab toimima uue majandusjuhtimise süsteemi ülesehitamisel ja andkem tugev panus rahaliidule ja majandusliidule, nii et meil oleks täielik ja toimiv majandus- ja rahandusliit, tänan Finally, the... suur tänu, suur tänu ja nõukogu nimel härra Tšastel. härra president, kõigepealt tänan kiirelt nõukogu nimel kahte raportööri, proua Peressi ja härra Feijot, kes on nagu parlamendi osalemise sümboliks nii tähtsa teema arutelus parlament analüüsis kiirelt kaasotsustusmenetluse kaudu komisjoni algatusi, mis peaksid nüüd tooma meile parema majandusjuhtimise Euroopa tasandil ja nõukogu on alati parlamendi käsutuses, et konkretiseerida neid ettepanekuid. suur tänu! suur tänu, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub täna kell pool üks